Colleagues, can you please take seats because I kallid kolleegid, palun võtke istet, ma tahaksin koosolekuga pihta hakata. I would like to start the meeting we had for the beginning of this afternoon. Äh, hakkame oma koosolekuga peale. meil on olnud juba päris pikk äh, regionaalarengu komisjoni koosolek ja selle koosoleku, pika koosolekupäeva lõpetuseks on meil arvamuste vahetus äh, Äh, endiselt uue, uute liikmesriikide äh, regionaalarengu ministritega, Poola regionaalarengu minister äh, ja Tšehhi regionaalarengu minister ja kõigepealt minister Kubjak on mul siin kirjas, kui Tšehhi Vabariik lubab suurematel kõigepealt sõna võtta, siis härra Kubjak esimesena. suur tänu! lugupeetud Regionaalarengu Komisjoni ja esimees professor Hüübner, lugupeetud daamid ja härrad. vähe oli neid, kes uskusid, et Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika muutub koheselt edukaks. vähe oli neid vähemalt Kesk- ja Ida-Euroopa liikmesriikides. ja palju oli vastamata küsimusi, kas haldussüsteemid vastavad väljakutsetele, kas haldussüsteemid suudavad, haldusaparaat suudab rakendussüsteemi e-, üles ehitada ja kas liikmesriigid on valmis kaasrahastamise koormat kandma. täna võime kindlusega öelda, et me oleme oma ülesannete kõrgusel olnud, Poola on üks suuremaid ühtekuuluvuspoliitika kasutajaid ja meie võime esitada pika nimekirja mõõdetavatest tulemustest Euroopa vahendite kasutamisel. üks suuremaid saavutusi on äh, Poola ajaloo kaasajastamise programm ja Euroopa vahendid on aidanud meil ka leevendada väliste mõjutuste äh, šokeerivat mõju ning äh, stabiliseerida meie riiklik, riigieelarvet vajadus vastata Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika standarditele ja normidele on mõjutanud Poola valitsust viima sisse muudatusi, mis on aidanud suurendada tõhusust ning äh, parandanud ka meie planeerimise ja korralduslikku suutlikkust. see kõik on aidanud kaasa meie riigi majanduskasvule meie skp on kasvanud ja äh, on vähendanud äh, lõhe kõrgelt arenenud majandusruumide ja meie vahel. ühtekuuluvuspoliitika Poolas on äh, võrreldav majanduskasvuga, sünonüümne majanduskasvuga. kahe tuhande seitsmendast kahe tuhande kaheteistkümnenda aastani oli Poola majanduskasv suurim Euroopa Liidus umbes neli protsenti. Euroopa Liidu keskmine samal ajal oli null koma neli protsenti. lisaks sellele Poola majanduskasv jätkus isegi majanduskriisi aastatel kahe tuhande üheksandast kahe tuhande kümnenda aastani. kuna skp kasvas kahe tuhande seitsmendast kuni kahe tuhande seitsme, kaheteistkümnenda aastani nii suurel määral, siis Euroopa Liidu kahekümne seitsme liikmesriigi keskmise puhul kui lähtuda, lähtuti SKP-st ning ostujõust, siis vahe äh, esirinnas olema liikmesriigi, liikmesriikidega vähenes märgatavalt neljateistkümne protsendi võrrpunkti võrra ja lähenemisprotsess äh, oli tõhus. kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks prognoositakse, et Poola on saavutanud seitsekümmend protsenti Euroopa Liidu keskmisest ja umbes viis protsendipunkti sellest äh, saavutusest äh, on tingitud Euroopa Liidu vahendite kasutamisest. ja kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ennust-, ennustati ainult kuutekümmet kuut protsenti. Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika positiivne mõju on olnud nähtav paljudes valdkondades, töökohtade loomine, kvalifikatsioonide tõstmine tööjõu hulgas, tööturutingimuste parandamine, kaasajastamise, innovatsiooni kiirendamine, transporditaristute arendamine, sealhulgas ka kiirteede ehitamine. see on üheks oluliseks eeltingimuseks, et suurendada majanduslikku koostööd ja sotsiaalset koostööd Euroopa Liidu piirkondade vahel. ettevõtted on saanud kasu Euroopa Liidu vahenditest, mille eesmärgiks on innovatsioon, investeeringud inimkapitali meie ettevõtted on nüüd konkurentsivõimelised rahvusvahelistel turgudel mitte ainult sellepärast, et meie tootmiskulud on madalad, vaid sellepärast, et et meil on oma innovatsioonisuutlikkus ning oma kaubamärgid Poolas. Euroopa Liidu vahendid on aidanud Poola majandusel muutuda innovatiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks ning ka vastupidavamaks uutele nõudluse ja pakkumise šokkidele otsesed toetused Euroopa Liidu rahand vahenditest on äh, käegakatsutavate äh, varade investeeringuid suurendanud äh, pärast investeeringute kaasrahastamise programmi algatamist on loodud mitmeid sadu tuhandeid töökohti ja Poola on ka see liikmesriik, kes pärast äh, Saksamaad kahe tuhande seitsmendast kahe tuhande kaheteistkümnenda aastani äh, on olnud äh, tööpuuduse suurenemise näitajate hulgast kõige paremas seisus. aga ühtekuuluvuspoliitikal on mitu külge meie teadusuuringute programm, mille viisid läbi kaks sõltumatut teadusuuringute instituuti, hindas Euroopa Liidu viisteist kasu äh, ühtekuuluvuspoliitikast äh, kahe tuhande neljandast kahe tuhande viieteistkümnenda aastani. ja selle uurimise tulemus näitavad, et kuuskümmend seitse et iga euro pealt, mida on investeeritud Poolasse, Tšehhi Vabariiki, Ungarisse, äh, on teenitud kuuskümmend seitse eurosenti kasumit. ja uuring jõuab järeldusele, et ühtekuuluvuspoliitika, kui seda tõhusalt rakendada, aitab ka Euroopa Liitu paremini lõimida. samuti aitab see kaasa piirkondlikule majanduskoostööle, stimuleerib majanduskau-, majandust kaubandust arukalt ja säästvalt, samal ajal tugevdades majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust. aga Poola kogemused kahe tuhande seitsmendast kahe tuhande kolme, kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta finantsperspektiiviga eh, ei olnud mitte ainult positiivsed, eh, seal olid ka oma kitsaskohad, tänu sellele, et äh, mõningad sätted äh, vajasid komisjoni äh, pidevat tõlgendamist, audiitorid tõlgendasid neid sageli valesti, said neist valesti aru ja see on mõjutanud tähtsaid projekte ja selle tulemusena on Euroopa Komisjon pidanud viima läbi pikale venivaid kinnitusprotsesse mehhanism, arengus, arengumehhanismid, mis äh, aitavad ühtekuuluvuspoliitika tõhusust parandada, on teretulnud äh, Euroopa Liidu finantsinstrumentide parem kooskõlastamine, strateegiline kavandamine, temaatiline äh, koondamine ning tulemustele suunatud lähenemine. Poola on ettepanekute esinemise, esitamisel aktiivselt osalenud ning mul on väga hea meel selle üle, et me oleme mitmete lahenduste osas kokkuleppele jõudnud ja meil on õnnestunud Euroopa Liidu vahendite kasutamist muuta lihtsamaks. abisaajate kogemused näitavad, et äh, sellise süsteemi loomisest üksi ei piisa. ühtsed sätted viie fondi jaoks äh, ja põllumajanduse ja kalandusfondide sätete ühtlustamine on ühed, üks oluline samm ja digitaliseerimine, institutsioonide digitali-, tööprotseduuride digitaliseerimine ja nii edasi ja nii edasi mõjutavad positiivselt nii äh, institutsioonide tööd kui ka abisaajate olukorda. ma tahaksin kasutada võimalust ning tänada Euroopa Parlamenti hea koostöö eest läbirääkimiste käigus ühtekuuluvuspoliitika õigusloomelise paketi teemal. koostöö regionaalarengu komisjoniga on olnud eeskujulik ning see võiks olla eeskujuks kõikidele komisjonidele Euroopa Parlamendis. paljud poliitiliselt tähtsad küsimused on meil jäänud lahtiseks ja meie triloogide käigus me töötame nende kallal veel. Need on seotud äh, finantshaldusega, äh, sooritusreserviga, makromajandusliku tingimustega ja noorte tööhõive algatusega. Need on võib-olla palju vastuolusid sisaldavad küsimused äh, ja problemaatilised küsimused, kuid üks asi on selge, me ei saa võtta vastu selliseid äh, lahendusi, mis äh, vähendaksid äh, ühtekuuluvuspoliitika tõhusust ning halvaksid seda poliitikat. seetõttu ma tahaksin rääkida teile, kuidas minu arvates saaks sellist arengut vältida. makromajanduslik tingimuslikkus, see teema on tekitanud väga palju vastuolusid ning nõukogu positsioon oli väga jäik ja Poola jaoks äh, me tahame kohandatud ja selgeid eeskirju ning menetlusi, mis aitavad äh, vältida äh, erinevaid tõlgendamisvõimalusi. Poola leiab, et me peame tugevdama majandusjuhtimise vahendeid Euroopa Liidus selleks, et luua stabiilsed makromajanduslikud tingimused, mis aitaksid meil Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärke saavutada me usume, et makromajanduslik tingimuslikkus peaks kehtima kõikide Euroopa struktuurifondide kohta. kui see kehtiks ainult ühtekuuluvusfondi kohta nagu praegu, siis kehtiks see ainult nende riikide jaoks, kes saavad toetust sellest fondist ja see oleks ebaõiglane. me peame seda küsimust kaaluma ning leidma õige tasakaalu majandusjuhtimise ja Euroopa Liidu fondide küsimustes. makromajanduslik tingimuslikkus äh, ei tohi halvata fondide kasutamist ning äh, see ei tohi samuti tekitada ebakindluse tunnet äh, liikmesriikides. samuti me peame tagama selle, et fondide mõju ja makromajanduslikud tegurid oleksid kooskõlastatud. mis puudutab makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlust, siis praegune äh, suhe on meie arvates küsitava väärtusega. siis see sooritusreserv. Poola on toetanud neid kahte instrumenti juba pikka aega, sellepärast et me arvame, et see aitab meie Euroopa Liidu strateegilist planeerimist ning toetuste kasutamist parandada seda lähtuvalt meie praeguse programmiperioodi kogemustest. Poola on üks nendest kahest liikmesriigist, kes on sooritusreservi rakendanud liikmesriigi tasandil. selle sooritusraamistikul on oma strateegilised, finantsilised ja nii edasi tagajärjed, seetõttu peaksid õigussätted, mis seda puudutama, olema täiesti selged me ei saa seda instrumenti aga sisse viia ka ilma et me võtaksime arvesse meid ümbritsevaid praegusi olusid ning me peame parandama meetodeid, millega määratakse kindlaks mõõdetavad saavutuste hindamise näitajad me peaksime eeskirju selgitama, võimalikke valesti arusaamisi vältima ning seetõttu on meie jaoks väga olulik korrapäratuse ning süstemaatilise korrapäratuse äh, täpsustamine ning äh, kohandamise tingimuste täpsustamine. lõpetuseks. ma loodan, et Poola ja teiste ühtekuuluvuspoliitika kasusaajate kogemused aitavad muuta seda poliitikat tõhusamaks ja ma loodan, et läbirääkimised jõuavad ühtekuuluvuspoliitika küsimustes äh, kiiresti lõpule ja õigusloomepaketiga saab, äh, jõuame ühele poole, et me saaksime kahe tuhande neljateistkümnenda aasta algusest peale hakata vahendeid äh, kasutama, ma usun, et seda soovime me kõik. aitäh! suur tänu, minister Kubjak! Äh, tavaliselt me siin ei plaksuta, nii et meil on äh, teie äh, esinemine oli tõesti hiilgav. ja nüüd saab sõna riigisekretär Daniel Brown. aitäh, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, riigikomisjoni liikmed, mul paluti anda ülevaade meie kogemusest ühtekuuluvuspoliitikaga ning olla, paluti olla kriitiline nii enda kui ka äh, kogu selle eh, ühtekuuluvuspoliitika toimimise suhtes. et eh, tegemist on siis eh, tervitatava mõttevahetusega Euroopa Parlamendiga, see kindlasti aitab meil jõuda paremale arusaamisele nende ühiste poliitikate suhtes. ja tagasisidet andes loodan anda väikese panuse ka sellesse Euroopa Liidu poliitikasse mis äh, on väga oluliseks Euroopa Liidu liikmesriikide ning kodanike solidaarsuse näitajaks ja tahaksin rääkida kolmest asjast. esiteks äh, kogemusest äh, ühtekuuluvuspoliitikaga Tšehhi Vabariigis positiivsete tulemustega, teiseks tahaksin rääkida probleemidest ja nendest õppetundidest, mis on olnud mõnikord ka valusad, ja siis lõpetuseks vaataksin seda, kuidas need äh, aitavad meil ette valmistada ka äh, tulevikuprogramme äh, ja kolmandaks tahaksin vaadata seda, kuidas me peaks, millele me peaksime keskenduma praegu nii riigi kui ka Euroopa Liidu tasandil. Euroopa arengupoliitika aitab regioonide potentsiaali suurendada, kuid seda on võimalik teha ainult siis, kui me saame mm, neid vahendeid, mis meie käsutuses on, võimalikult tõhusalt kasutada. alustuseks ütleksin, et Tšehhi Vabariik äh, on keskmise suurusega Kesk-Euroopa riik kümne miljoni elanikuga, millel on äh, väga suur arengupotentsiaal kogu Euroopa Liidu seisukohast. Ähm, liitusime Euroopa Liiduga kahe tuhande neljandal aastal, seetõttu esime-, meie jaoks on tegemist esimese programmeerimisperioodiga me kasutasime kaks koma kuus miljardit eurot eelmisel perioodil ja teise, teisel perioodil oleme kasutanud kuus koma seitse miljardit eurot ja kuusteist, kuuskümmend protsenti sellest on lõplikele abisaajatele siis välja makstud. pealinna regioon, nagu ka paljudes teistes riikides, erineb ülejäänud regioonidest riigis. on, me näeme, et just taristu arendamises on Euroopa Liidu rahastus olnud väga olulisel kohal, seda nii väikeste valdade kui ka VKE-de seisukohast. nii et Tšehhi Vabariik on vägagi esinduslik äh, näide Äh, nendest kogemustest, mis ühtevus, ühtekuuluvuspoliitikaga seonduvad. esimene osa siis minu ettekandest, äh, ühtekuuluvuspoliitika mõjud. hoolimata erinevatest probleemidest on ühtekuuluvuspoliitikal olnud positiivne mõju e, e, Tšehhi majandusele nii makromajanduslikult äh, seisukohast kui ka mikromajanduslikult ka sõltumatute majandusekspertide uuringud äh, näitavad, äh, et äh, SKT kasvule on suudetud lisada kolme protsent, kolme protsenti, nii et iga investeeritud ühe euro kohta siis toob, on tasuvus üks koma kolm eurot väga paljudes äh, regioonides on ühtekuuluvuspoliitikast tulevad põhilised investeeringud äh, äh, taristusse ja kui alakasutatakse vahendeid, siis kindlasti see vähendab majanduse taastumisele mõjusid kogu, äh, kõik vahendid, mis on Tšehhi Vabariigis kasutatud ja tahaksin siin mainida ühte Poola uuringut, mis puudutab majandus, majanduslikke kasusid iga, iga euro kohta, mis ühtekuuluvuspoliitika raames äh, äh, kasutatakse kuuskümmend protsent, kuuskümmend viis protsenti läheb äh, tagasi ähm, äh, vanadesse Euroopa liikmesriikidesse, nii et äh, need mõjud ei piirdu ainult selle riigiga, kuhu, kus neid vahendeid investeeritakse. ja nüüd mõned konkreetsed ja käegakatsutavad tulemused, mida on saavutatud tänu ühtekuuluvuspoliitikale kahe tuhande neljandast aastast on loodud ähm, üle saja tuhande töökoha nende projektide kaudu, mis, mida rahastas Euroopa Liit. kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist perioodil olid märgatavad märgatavaid saavutusi, ähm, tekkis äh, üle kahesaja innovatiivse ettevõtte, äh, samuti äh, mitmeid teadus- ja ettevõtluskeskusi, mis kindlasti innovatiivsust äh, tervikuna Euroopa Liidus kindlasti äh, soodustavad. me näeme ka transpordi vallas äh, on mitmeid arenguid toimunud niimoodi, et eksportööridel Hispaaniast, Saksamaalt, Prantsusmaalt, et neil oleks parem juurdepääs turule. kuigi see ei ole võib-olla väga teada, Euroopa liidu vahendid on aidanud ka kodanike halduskoormust äh, vähendada mitmeid äh, äh, haldusorganite kontaktpunkte, et inimesed ei pea enam reisima teise linna või isegi Prahasse selleks, et oma haldustoiminguid teha, vaid võivad minna lähimasse kontaktpunkti või isegi postkontorisse ja seal on võimalik need asjad korda ajada mis toob mind veel ühe äh, ühtekuuluvuspoliitika saavutuse juurde, see on äh, üldine protseduuride ning institutsioonide toimimise paranemine, me kasutame hindamisprotseduure, äh, mida kasutatakse ka nüüd väljaspool ühtekuuluvuspoliitika valdkonda, nii et näeme, et kogu see süsteem on muutunud professionaalsemaks, näiteks riigiteenistujate koolitamisel äh, Äh, paremini kasutatakse riigi äh, äh, vahendeid. ja selgelt on siis tegemist positiivsete ja mõnikord ka mitte käegakatsutavate saavutustega, mis ühtekuuluvuspoliitikat iseloomustavad. me näeme, et igas vallas on kogemusi ühtekuuluvuspoliitikaga me näeme, et äh, kõik, äh, kõikides liikmesriikides äh, on teatud tulemused ühtekuuluvuspoliitikal, mõne, mõnede puhul on need käegakatsutavamad, teiste puhul mitte. nüüd räägime praktilisest rakendamisest. Neid projekte, mida rakendatakse, on nelikümmend kaheksa tuhat ja siin on ka muidugi mitmeid probleeme rakendamisega, näeme, et äh, personali liikuvus on olnud väga äh, suur, äh, poliitiline ebastabiilsus on siin samuti olnud faktoriks, teatud programmide puhul on olnud juhtimisvigu ja me oleme ka hinna nende viga või nende hindade eest maksnud ja koos komisjoniga oleme püüdnud äh, kontrollida auditite korda parandada selleks, äh, et ähm, haldustoimingud kiireneksid, et enam riigiteenistujad oleksid riigihangete osas koolitatud. ja siin äh, on siis ka ülesanded kätte jagatud erinevates riigiasutustes, nii et äh, iga, iga hind on tulnud oma veaga ja need vead on äh, oma, omakorda kaasa toonud viivitusi. nüüd äh, need õppetunnid vigadest tuleviku seisukohast, ma ei hakkaks kordama seda, mida Poola kolleeg ütles, ka meie oleme intensiivselt ette valmistanud järgmist programmiperioodi, meil on uus strateegia, uued põhimõtted ja tahame keskenduda enam strateegilistele eesmärkidele. me vaatame vältida seda, et Euroopa Liidu vahendid turul, tur-, turuloogikat deformeeriksid ja äh, suhtlus äh, abisaajate ning ähm, erinevate ametiasutuste vahel peaks olema siis äh, arvutipõhine ja loodame, et järgmisel perioodil on meil võimalik veelgi paremini kasutada Euroopa Liidu vahendeid, me oleme oma vead ära teinud, oma õppetunnid kätte saanud ja loodame, et ähm, järgmisel perioodil ähm, lähevad asjad palju sujuvamalt. ja nüüd kolmas osa minu esi-, minu ettekandest, mida ma mainisin Need on need äh, äh, välisfaktorid, äh, mis on ühtekuuluvuspoliitika rakendamist raskendanud viis aastat, viimast viit aastat iseloomustab majanduskriis, me oleme väga avatud majandus, transpordisektor on meile väga tähtis, seetõttu viimased viis aastat äh, on meil olnud makromajanduslikke probleeme, majanduskasv on peatunud ja see muidugi peegeldub ka väiksemates äh, haldusüksustes, meil on olnud üleujutusi, äh, teisi looduskatastroofe, mis äh, on taristut mõjutanud ning endaga kaasa toonud probleeme regioonidele, kuid samas ka mm, riigi, riigile tervikuna komisjon äh, on äh, päris äh, range just Kontrollikoja kriitika tõttu ja peaks ehk tulevikus leidma mingi kuldse kesktee, et keskenduda tõelistele vigadele, mitte rääkida järeldustest, mis ei ole sisulised või lihtsalt on formaalsed, toovad endaga kaasa lihtsalt enam kontrolli ma ütlen seda, ma tea, tead, olles teadlik probleemidest, kuid ma kardan ka, et et pendel on liikumas praegu vastassuunda, kus meil oleks siis veamääraks null, aga siis ei tahaks keegi enam ühtekuuluvuspoliitikaga enam midagi tegemist teha. ma tean, et siin on palju reegleid ja reeglite rikkumisi nii et ma ütleksin, et äh, pigem keskendume mõjule koha peal ja ärgem hakakem tagasiulatuvalt äh, äh, karistama, sest see toob sellesse süsteemi ebakindlust ja ma ei ütle seda lihtsalt niisama. Te võib-olla olete lugenud kontrollikoja aruandele ja seal on selgelt välja toodud see, kuidas peaks olema ümber korraldatud see kontrollikord. et siin ei sõltu kõik sellest, kas piisavalt äh, rangelt äh, on ette nähtud tagasinõuded riikidelt või regioonidelt. kindlasti on vajalik äh, survet endiselt riikidele avaldada selleks, et need protseduurid paraneksid, kuid see liigne keskendumine veamäärale ei too endaga kaasa paremaid innovatiivseid projekte, et neid tõepoolest äh, välja valitakse. lõpetuseks, äh, kui räägime ühtekuuluvuspoliitika tuleviku perspektiividest, äh, siis ma arvan, et me peaksime kindlasti toetama selle poliitika jätkumist Äh, kindlasti peame tagama selle, et äh, seda, neid vahendeid ei kasutata turu moonutamiseks, äh, rumalate projektide toetamiseks. tegemist on ühe nähtava positiivse mõjuga, mis Euroopa Liidul elanikkonna silmis praegu on ja tahaksin äh, õnnitleda ka komisjoni nende uute ettepanekute puhul, mulle tundub, et need on vägagi mõistlikud ja kajastavad olukorda adekvaatselt. kasutamata potentsiaal tähendaks aga seda, et äh, poliitika on läbi kukkunud ja edastaks äh, vale sõnumi enne valimisi. tulen kriisi teema juurde tagasi, me peame regioonide potentsiaali suurendama, mis aitaksid kaasa kogu Euroopa Liidu arengule. viieaastane, viis aastat väldanud äh, kriis äh, näitab ka seda, et kasvuimpulsse on praegu vähe ning ühtekuuluvuspoliitika on keskseks vahendiks, mis aitab äh, riigi sektori investeeringuid, avalikke investeeringuid suurendada nii et kindlasti on äh, ühtekuuluvuspoliitika väga tähtis majanduse taastumise seisukohast äh, ning majanduskasvu jätkusuutlikkuse seisukohast. selles kontekstis, kui lubate, siis ähm, veel üks väike märkus. kuigi äh, hommikune hääletus üldmääruse osas ei Äh, viinud meid soovitud eesmärgini, ma tahaksin siiski tänada härra Vlasakit ja ja teisi, nii et veidi valmistab meile pettumust see lõplik, äh, lõpptulemus, äh, sest see oli ometigi ettepanek, mis ei soovinud lisavahendeid ega struk-, strukturaalseid muutusi. me näeme, et Euroopa Solidaarsusfondi puhul äh, nõukogu järeldustel äh, oli väga konkreetne tulemus, äh, mis aitas ka mitmeaastast finantsperspektiivi muuta, kuid muidugi on näha, et siis parlament ja regikomisjon on otsustanud teatud soovitusi järgida, kuid see peaks äh, olema see koht, kus äh, ühtekuuluvuspoliitikat peaks toetama, nii et loodan, et äh, siin on piisavalt positiivseid sõnumeid avalikkusele ja ma tõepoolest leian, et me peaksime maksimeerima nende vahendite kasutamist. ja nagu ütles ka Poola kolleeg, peame läbirääkimised võimalikult kiiresti lõpetama ja kui räägitakse siin makromajanduslikus, majanduslikust tingimuslikkusest, siis eh, eh, väga hoolega jälgime seda, kuhu need läbirääkimised liiguvad. minu sõnum teile on, püüame triloogidega võimalikult kiiresti lõpule jõuda halvim sõnum, mida me üldsusele Euroopas võime edastada, on see, et me ei saa tagada seda, et uued programmid käivituvad õigeaegselt ja et nad lükkuvad edasi kahe tuhande viieteistkümnendasse aastasse, nii et see on, see on halvim sõnum, mis, mida me võime edastada, nii et me näeme, et need erinevad äh, ühtekuuluvuspoliitika programmid ja projektid äh, iseloomustavad kindlasti Euroopa Liidu lisandväärtust. Äh, probleemidega ja vigadega oleme meie alati Tšehhi Vabariigis konstruktiivselt tegutsenud, oleme alati ka hinda maksnud oma vigade eest kui nüüd räägime reeglite stabiilsusest, siis me peaksime pigem mõistlikkuse printsiibist, abisaajate mõistlikkuse printsi-, seisukohast mõistlikkuse printsiibist lähtuma ning äh, seda printsiipi jälgima ka veamäära vastasel võitlusel. ja siis on võimalik kindlasti äh, ka äh, tulevikus arutada neid poliitika edusamme ka selle komisjoniga, Euroopa Komisjoniga, selle poliitika eesmärgiks on ju see, et liikmesriigid ja regioonid aitaksid kaasa majanduskasvule ning tekitaksid juurde töökohti. nii et see on meie põhieesmärgiks ja loodan, et selles, selle eesmärgi saavutamisel võin teie peale loota. aitäh teie kutse eest! Uh, minister, I would like to thank you. I would like to start this aitäh, härra minister, alustame aruteluga kõigepealt Jan Olbrit. Yes, uh, thank you uh, uh, uh both speakers because this It's, it's, it's positive sign that um... suur tänu mõlemale kõnelejale. positiivne on see, et pärast neid ilusaid sõnu selle kohta, kui ilus on ühtekuuluvuspoliitika, äh, edastasite te ka tõsiseid sõnumeid ähm, mõnede kolleegide rahuloluks, mõnede vastumeelsuseks. muuseas Äh, härra minister, te just selgitasite neid äh, äh, vigu, mida on tehtud, kas on, ma tahtsin küsida, kas teie ja brittide vigade vahel on ka mingi seos, ma olin eelarve kontrolli komisjonis vahepeal ja sattusin ka nendega kokku. ma ütlen oma küsimuse poola keeles. Stanowisko polskie jest prawo warunkowości makroekonomicznej Te rääkisite makromajanduslikust tingimuslikkusest ja Poola seisukoht selles küsimuses on väga vastuoluline. ja ka regikomisjonis on see vastuoluline küsimus. Te tõite välja argumendid, et oleks ebaõiglane, kui teid ainsana karistataks selle tingimuslikkuse tõttu, aga ma sooviksin teada rohkem üksikasju. Maastrichti leping oli üt-, väga selge toodi välja teatud karistused makromajandusliku tingimuslikkusega seoses. meie oleme rääkinud muudest argumentidest, siin me räägime lisakaristustest, mis võivad pärssida ühtekuuluvuspoliitika elluviimist. mina olen ise poolakas, aga tuleb tunnistada, et ma ei ole päris nõus teie argumentidega, et see oleks ebaõiglane Poola jaoks see oleks justkui argument, et ma ei soovi olla ainuke, keda karistatakse, karistagem ka teisi. meil oleks vaja mõistlikku lahendust kõigi jaoks, et see poliitika oleks tõhus, aga samuti tuleb tulla vastu teatud liikmesriikide soovidele. ka proua Hüübner liigub sinna suunas. minu arvates see argument on huvitav, aga mitte päris veenev poliitiliselt. mul on ka küsimus härra Braunile Tšehhi Vabariigis ja Poolas äh, oli meil alguses samasugune haldusstruktuur, lõime regioonid ning siis ka erinevad üksused äh, haldusstruktuuri sees. mul on tekkinud küsimus, kas te soovite anda fondide juhtimise ka edasi kohalikule tasandile? suur tänu, on harv juhus, näha meie riikide ministreid siin regionaalpoliitikast rääkimas. ma küsiksin üldisema küsimuse. varsti möödub kümme aastat meie riikide ühinemisest Euroopa Liiduga. sellest perspektiivist lähtudes, sest ainult nii saab sellele küsimusele öö, äh, läheneda, kas te arvate, et ühtekuuluvuspoliitika eesmärgid on täidetud, see tähendab, et Euroopa Liidu regionaalpoliitika ja Euroopa liidu fondid on aidanud vähendada regionaalseid erinevusi riikide sees, mitte ainult riikide vahel. sest ma saan aru, et te ütlete, et üks investeeritud euro suurendab palju rohkem majanduslikku toodangut, aga vaesed ja rikkad regioonid, kas nende vahelised erinevused on vähenenud? suur tänu, proua Monika Smolkova! aitäh. mul on üks küsimus mõlemale ministrile. kui tohib, alustan härra Brownist. kuna oma ettekande kokkuvõttes kommenteeris ta meie hommikust hääletust. ma tahaksin teada, kas ta oli ka härra Nechase valitsuse liige või on ta uus minister? kui ta oli ka enne minister, siis ta oleks võinud veebruaris peaministrile öelda, et ülemkogus oleks ta võinud nõuda üheksasaja miljoni asemel N pluss kolme, aga see oli selline kõrvalmärkus. aga nüüd küsimus mõlemale härrale. on hästi teada, et Poola ja Tšehhi Vabariik on nende riikide hulgas, kus fondide äh, jagamist ja projektidele eraldamist ei otsustata mitte ainult kesktasemel ministeeriumites, valitsuses, vaid osa summadest äh, antakse ka regioonide hallata. mida te arvate? millisest protsendist me räägime, kas see on märkimisväärne protsess, protsent kogu rahadest, kas ta on aidanud ka kaasa süsteemi paremale kontrollimisele, tõhususele ning on aidanud vältida ka korruptsiooni, mida teie ei maininud, aga me teame, et see on olemas, me loeme ju ajalehti, mõningates riikides on olukord parem, mõnes halvem. aga kui me edastame rahade haldamise no, kohalikele omavalitsustele, kas siis on võimalik vältida korruptsiooni ja tõhusta, tõhusamalt fonde kasutada? suur tänu, härra Pristina! aitäh, proua esinaine. ma tahaksin tänada kõigepealt kahte ministrit. mul oli suur au Poola valitsuse esindajatega raportöörina koostööd teha ning kohtusin ka vähemalt kaks korda härra Brauniga. ning see oli väga öö, edukas kogemus, parem kogemus kui ükskõik milline minu kogemus Rumeenia valitsuse liikmetega kohtumisega. seda esiteks. teiseks soovisin rõhutada Poola rolli üldiselt ühtekuuluvuspoliitikas praegu. Poola on Poola kogemus ühtekuuluvuspoliitikas on öö, üks väljapaistvamaid, mina olen rumeenlane, mul on väga hea meel näha, et riik, mis kahe tuhande neljandal aastal öö, liitus liiduga, on muutunud nüüd üheks aktiivsemaks öö, ühest ühtekuuluvuspoliitika reformijaks tundub, et selline asi on tõesti vahel võimalik. kolmas asi. ma ei ole päris nõus härra Browni avaldusega. liigne valitsuste vahelisus on ühtekuuluspoliitikale vahel isegi halb äh, kui valitsused omavahel liigselt tegutsevad, siis äh, see võib mõjuda tulevikus ühtekuuluvuspoliitikale halvasti äh, ja meie kõik siin ei ole sellise lähenemisega nõus. tõsi on ju ka see, et parlament andis oma parima selleks, et äh, valitsustevahelisest lähenemisest üle saada. siis natukene Rumeenia kogemusi pärast teie olulisi ettekandeid esiteks Rumeenia puhul komisjon viis läbi uuringu öö, õiguslikust ja institutsionaalsest stabiilsusest. seda mainis ka meie Tšehhi kõneleja. Rumeenia puhul olid probleemid palju tõsisemad ning mõjutasid veel halvemini ühtekuuluvuspoliitikat. poliitiline sekkumine ning poliitiliste juhtivate jõudude ja nende klientide vahelised suhted tra äh, mõjutasid dramaatiliselt äh, avalikke hankeid ning äh, Riigikontrolli ning Euroopa Kontrollikoja, Kontrollikojale jäi see samuti silma. otsustati kuus tegevuskava peatada, nende koguväärtus oli kuni kuus miljardit eurot. see mõjutas dramaatiliselt perioodi kahe tuhande üheksandast üheteistkümnenda aastani see oli tõsine õppetund meile Rumeenias. siis strateegia puudumine. ma olen väga tänulik Poola mudelile, Poola eeskujule. mina olen Euroopa pooldaja ning toetan väga ühtekuuluvuspoliitikat ning väga inspireeriv on see, kuidas Poola töötab välja oma riigi tuleviku jaoks strateegiaid, aga Rumeenias tõelisi strateegiaid välja ei tööda, töötatudki, ainult teeseldi seda vahel. siis kaasrahastamissuutlikkus. kriis mitte ainult Rumeenias, aga mujalgi tõi kaasa dramaatilised tagajärjed ka kaasrahastamisele, pluss eelarve planeerimisele eelarveid äh, planeeriti üheks aastaks, kuigi projektid võisid kesta seitse aastat. seega kaasrahastamise jaoks on teistsugune lähenemine hädavajalik ja Rumeenias on hakatud alles nüüd seda mõistma. veel üks asi. väga kehv äh, haldus ja institutsionaalne suutlikkus. Poolas ja Äh, Tšehhi Vabariigis on olemas institutsioonid, mis saavad äh, aidata projekte, poliitikat ellu viia ning ka selle elluviimist kontrollida, aga Rumeenias ma ei soovi siin ka teisi lisada sellesse nimekirja, aga on, teisi on, riike on ka selliseid. Rumeenias siis on väga madal administratiivne ja institutsionaalne suutlikkus ning see muutus väga suureks tõkkeks ühtekuuluvuse edukuse ees. samas praegune arutelu on väga oluline mitte ainult selleks, et õppida üksteiselt mineviku tegevuse põhjal, aga ka komisjoni aga see, see on ka sõnum Euroopa Komisjonile, ministrite sõnad. ehk siis tuleb lihtsustada süsteemi ning luua ka kindlad standardid ka selleks, kui hakatakse eh, peatama fondide rahade edastamist. seda tuleb teha samade kriteeriumite põhjal igal pool ja mingisugust subjektiivsust selles lähenemises ei tohi olla. suur tänu, Viktor, meil on veel kolm kõnelejat aega, aga eriti ei ole seega. tehke võimalikult lühidalt härra Pusenkovih, Pusenkovitš, siis härra Vlasak. ja kõnelejate nimekirja panen selle ka kinni. aitäh. Äh, proua esinaine, tahaksin tänada ka ministreid Poolast ja Tšehhi Vabariigist. siinkohal sooviksin rõhutada eelkõige väga viljakat koostööd mida Horvaatia kandidaatriigiga mõle, kandidaatriigina mõlema riigiga tegi. ning sooviksin juhtida ka teie tähelepanu meie kogemustele koostööd, koostööst Horvaatia maakondade ja Poola vojevoodkondade vahel. neli Horvaatia maakonda ja po-, neli Poolva, Poola vojevoodkonda Äh, sõlmisid assotsiatsiooni koostöölepingu, kõneleja loeb nüüd ka need voodkonnad ette. see and-, andis suurema, äh, aitas paremini vastu võtta Ühtekuuluvusfondi rahasid, see aitas äh, meil õppida ka tulevikuks, kuidas neid fonde paremini ära kasutada loomulikult riikide vahel on suured erinevused ning teie äh, lähenemine alati täielikult meile ei pruugi sobida, aga ma arvan, et kuna meile eraldatakse aastas üks koma üks kuni üks koma kolm miljardit aastas järgmise rahastamisperioodi jooksul, siis meie senised kogemused ja, ja see, mida me teilt õppisime, aitavad kindlasti meil äh, Äh, paremini strateegilisi eesmärke saavutada ning Euroopa rahasid paremini ära kasutada, seega suur tänu senise koostöö eest. aitäh, härra Vlasak. suur tänu. kõigepealt tervitan ma ministrite ettekandeid. rõhutaksin ühte olulist aspekti me õppisime eelmisest rahastamisperioodist palju. ja meie valitsuse lähenemine uueks perioodiks on nüüd parem. kõigepealt vähendatakse tegevuskavade arvu kahekümne neljalt kaheksale. iga ühe puhul kasutatakse sama metodoloogiat ning samuti ühte teabesüsteemi, minu arvates on see tuleviku jaoks väga oluline minu küsimus teile mõlemale on järgmine. kas teil on mingisuguseid probleeme õigusloome vallas näiteks? kas on mingisuguseid ohte ka tulevikuks täheldada? aitäh, suur tänu. ja lõpetuseks proua Valetitš. suur tänu, proua esinaine, tahaksin ka tänada Tšehhi ja Vabariigi ja Poola kolleegide, eh, kolleegi ettekannete eest. mul on paar küsimust. esimene puudutab meetmeid, mille te vastu võtsite selleks, et rahastada projektide ettevalmistamist. ning kuidas te raha, ra-, lahendasite ka kaasrahastamise ja eh, ennetava, eh, eelneva rahastamise probleemid kuidas te kombineerisite ette kasinus- ja äh, fiskaalmeetmeid äh, ühtekuuluvuspoliitika ellurakendamisel, sest need kogemused on ka meie jaoks Horvaatias väga tähtsad, tahaksin teada ka sellest rohkem. ja kolmas küsimus puudutab projektide ettevalmistamist. kas te olete juba et, hakanud ette valmistama projekte kahe tuhande neljateistkümnendast kahekümnenda aastani? ma tean, et te endiselt valmistate tegevuskavasid ja teisi strateegilisi dokumente ette, aga mõned suur, kapitalimahukamad projektid peaksid ju tööle hakkama või neid peab ette valmistama hakkama juba varem. kas te olete seda ettevalmistustööd juba alustanud? suur tänu, Ivar Skodmanis. me sulgesime kõnelejate nimekirja, aga kui te teete lühidalt, siis ma kuulasin väga tähelepanelikult ministrit küsimus on Tšehhi ministrile. mis tegelikult toimub? maksed isegi sotsiaalfondist, kust eriti infrastruktuuri midagi ei lähe, peatusid täielikult kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, jaanuari ja detsembri vahel siis nad peatati ka kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, isegi kui nüüd vaadata Euroopa Sotsiaalfondi, siis Tšehhi Vabariigi puhul see vastuvõtusuutlikkus on täpselt sama olnud esimesest veebruarist alates. meil hakkab lõppema kahe tuhande kolmeteistkümnes aasta. esimesest jaanuarist septembri keskpaigani pole vastuvõtusuutlik, vastuvõtusuutlikkus muutunud absoluutselt ning Regionaalarengu Fondi puhul on see praktiliselt sama. juulis järsku te olete kahe protsendi võrra suutnud vastuvõtlikkust parandada. ma kuulasin teid küll, aga väga oluline on sellele küsimusele vastust saada, sest härra Vlaseki raport näitas, et riikidele võib Äh, see vastuvõtlikkus, vastuvõtusuutlikkus probleeme tekitada. kui projekte ei saa pikendada. mis on siis peamine põhjus probleemideks? poliitiline, regionaalne Prahale, Prahale erand, Prahale antakse eraldi lisaraha, aga ülejäänud Tšehhi Vabariik kaotab. sest järgmises rahastamisperioodis on summa kakskümmend kaks protsenti vähem, väiksem kui praegu. mis on põhjus? muudes aspektides olete te ju edukamad muudest Euroopa riikidest. suur tänu, ministrid, palun vastake, kumb teist esinesema soovib, ükskõik. For the questions and for the, for the feedback, although one of them suur tänu küsimuste eest ja tagasiside eest. katsun teha lühidalt, sellepärast et ma saan aru, et seda on vaja. esimesed kolm küsimust olid tegelikult omavahel seotud ja puudutasid piirkondade rolli. räägiti sellest, et millised, milline protsentosa tuleks anda piirkondadele, milline on äh, Euroopa Liidu vahendite roll piirkondade vaheliste vahede äh, küsimuses ja, ja nii edasi. kõigepealt piirkondade vahelised erinevused on vähenenud ja samas ka kasvanud. ja võib-olla teised eksperdid siin räägivad sellest täpsemalt, aga üldiselt võib öelda, et piirkondade vahel on tegelikult, on, peamiste piirkondade vahel on äh, lõhed vähenenud ja ma arvan, et see kehtib äh, liikmesriikide vahel, on ka samuti äh, lõhed vähenenud, aga mm, meil väiksemal tasandil suurem tegelikult äh, erinevused suurenevad ja seepärast, kui me te oma haldusküsimustega tegeleme, siis me ei keskendu mitte ainult piirkondlikule tasandile, vaid lausa väiksemale tasandile, üritame investeeringuid veel madalamal tasandil eesmärgipärastada. see on üks osa mitmetasandilisest juhtimisest äh, ja kui on võimalik, siis äh, tuleb äh, delegeerida otsustusprotsessi ning teha vahet ka piirkonnast väiksemate üksuste vahel erinevate programmide puhul oli erinevusi erinevatel põhjustel, halduslikel põhjustel, institutsioonilistel, korralduslikel põhjustel ja nii edasi ja nii edasi, kuid me vaatame ja analüüsime väga tähelepanelikult, milliseid teemasid kaasata tulevikuprogrammidesse. praeguses süsteemis on meil kaheksateist protsenti, kaheksateist protsendi vahendite ulatuses piirkondlikud programmid ja, ja, ja ülejäänu on temaatilised programmid. praegu meil on kuus temaatilist programmi äh, plaanis ja neil on oma spetsiifilised eesmärgid ning me püüame piirkondlike partneritega kokkuleppele jõuda, analüüsime ka seda, mida tähendab piirkondlik dimensioon, kas see tähendab seda, et otsustusprotsessi delegeeritakse piirkondade tasandile <laughs> või midagi muud ja kas kasutatakse lõimitud lähenemist või, või eesmärgile suunatud lähenemist, nii et kõike seda me praegu analüüsime me ei taha aga piirkondade haldussuutlikkust õõnestada. nii et äh, seda me võtame arvesse, protsentarvud, äh, täpne struktuur on veel küsimärgi all, kuid äh, meie planeerimistöös on piirkondlikul dimensioonil tulevikus suurem roll kui praeguse perioodi jooksul, ehk siis kakskümmend viis kuni kolmkümmend viis protsenti. üksikasjades me pole veel kokku leppinud, meil on praegu läbirääkimised erinevate ministeeriumitega. me vaatame, äh, analüüsime näiteks, et äh, heitmete küsimuste puhul, et meie eesmärk on äh, heitmete vähendamine, kust need heitmed tulevad ja siin me peame tegema sellega seoses võib-olla vahet piirkondade tasandil, isegi väiksemal tasandil kui piirkonnad. nii et, et leida pa, parim lahendus läbirääkimised praegu veel käivad. proua Skolaska küsimus, kas Euroopa Liidu vahendeid, vahendid tõesti aitavad neid äh, erinevusi või lõhesid vähendada? ma arvan, et äh, Euroopa tasandil keskendutakse sageli töökohtadele, majanduskasvu loomisele Euroopa Liidu ja ühtekuuluvuspoliitikat kasutatakse Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide äh, saavutamiseks ja mitte tõelise ühtekuuluvuse edendamiseks. meie tahaksime ühtekuuluvust rohkem äh, sisse tuua, meie oleme prioriteete ja strateegilisi eesmärke vähendanud, äh, et saavutada tasakaalustatud piirkondade areng ennekõike ja seetõttu me püüame arvesse võtta erinevate piirkondade erinevaid vajadusi ja see ei tähenda seda, et me, me püüame lihtsalt ühtlustada nende saavutusi või sooritust. proua Smalko, ma mainisin korruptsiooni. jah, mina ei maininud seda varem, nii et mainin seda siis nüüd. pean ütlema et, et üheksakümmend üheksa protsenti vigadest on olnud ettekavatsemata vead kuid see on äh, üks äh, negatiivne külg ühtekuuluvuspoliitikale, isegi äh, meie riiklikul tasandil on see rikkunud ühtekuuluvuspoliitika mainet. meie tahaksime keskenduda lihtsustamisele, see aitab vähendada neid teadmatusest äh, sündinud vigasid, äh, kuid äh, me töötame ka korruptsioonivastase võitluse strateegia kallal, mida me metoodikasse üritame sisse põimida, meil on läbirääkimised komisjoniga, teeme koostööd Transparency Internationali ja teiste institutsioonidega. projektide selekteerimise selgem metood-, metoodika aitab samuti korruptsiooni vähendada härra Flašaki küsimus. kas me püüame jõuda ühtse metoodilise keskkonna suunas oma õigusloomes, äh, ma ei tea, ei äh, seda on liikmes, see on liikmesriigi ülesanne ja ma arvan, et mingisugused protsessid äh, seda ei sea ohtu. ja mis puudutab äh, eelrahastamist, siis oleme kogu selle perioodi jooksul analüüsinud, kuidas me võiksime toetuste saajaid aidata, et nad ei peaks laene võtma, ähm, kasutades näiteks ka eelrahastamist. eelrahastamine, eks ante rahastamisega võrreldes toob kaasa teatavaid riske ja vabaühenduste puhul mõnikord kasutatakse eelrahastamist ja muudetud rahastamissüsteemi. mille puhul pärast eelkontrolli maksed makstakse välja Äh, fiskaaldistsipliin, meil on olnud oma kärpemeetmed, kuid äh, õnneks siiani ei ole meil äh, Euroopa projektide rahastamine selle all kannatanud, need on ikka endiselt olnud prioriteediks ning seetõttu ka peaaegu kohustuslikuks kuluartikliks siis mis puudutab projekte, siis praegusel hetkel on meil äh, järelhindamised äh, tuleprojektide jaoks äh, ja üks osa sellest tööst tähendab ka meie vastuvõtuvõime analüüsi ning me jätkame tööd projektide kallal. meie tegeleme ka tehnilise abi andmisega tulevaste projektide ning strateegiate ettevalmistamisel. viimane kommentaar või retooriline küsimus on, jah, kulukohustuste vähenemine on probleem, me oleme püüdnud ähm, leida lahendust ja N pluss kolm äh, ma ei näe mingisugust eelist sellel N pluss kahele ja me siin vahetame neid N pluss kaks, N pluss kolm. ma ei näe selles mingisugust loogikat. kahe tuhande kolmeteistkümnes aasta oli ühtekuuluvusriikide jaoks väga riskantne aasta ja me ise kinnitasime sellise lähenemise N pluss kolm esimese kolmel aastal, äh, aga see tekitas samas ka olukorra, kus äh, tuli kahekordsete eraldistega toime tulla ja, ja majandused, haldussüsteemid ei olnud selleks võib-olla päris valmis ja, ja me oleme sellest täiesti teadlikud. mainisin ka oma sissejuhatavas sõnavõtus, et me oleme pidanud võtma meetmeid, väga raskeid meetmeid, me pea, oleme pidanud korrigeerima puudujääke, meie haldustegevust kiirendama, leidma lahendusi ka väljaspool õigusloome teed. ja me oleme juba pikemat aega öelnud, et meil tuleb leida süsteemne lahendus sellele probleemile. suur tänu, lugupeetud minister. ja nüüd saab sõna härra Kubjak. mul on tunne, et tegelikult ega minul ei jäänudki väga palju küsimusi, millele vastata. aga vastaksin küsimustele samas järjekorras, nagu neid esitati. nii et kõigepealt küsimus, mis puudutas makromajanduslikku tingimuslikkust. meie seisukoht on, et me ei peaks siin karistama liikmesriike, me tahame lihtsalt, et asjad oleksid hästi reguleeritud ning kõikide jaoks kehtiksid samad eeskirjad. liigse defitsiidi probleem ei ole midagi erakorralist tänases maailmas ja see ei ole probleemiks mitte ainult toetuse saajatele, vaid ka netomaksjatele. ning väga kerge on netomaksjatel rääkida makromajanduslikust tingimusest olukorras, kus nad ei tunne mingisugust ähvardust. ja üks tsitaat teile ka minu kõnest meil on vaja ettevaatlikkust ja järelemõtlemist Euroopa vahendite jagamisel. nii et me püüame endiselt leida seda kuldset keskteed. ja järgmine küsimus, mis mulle esitati. kas Euroopa fondide vahendeid on üldse tulevikus vaja sama sarnasel moel nagu praegu. minu koduriigi Poola puhul võin öelda järgmist. piirkonnad, piirkondade vahelised erinevused vähenevad ja selline lähimuspõhimõte ei ja konvergents ei ole mitte ainult Poola-sisesed, vaid ka Euroopa-ülesed tendentsid. aga meil on vaja neid fonde tulevikus, sellepärast et Poolas on endiselt teatavaid lõhesid, teatavaid erinevusi ja me tahame oma tööd jätkata. Poola valitsus on juba aastaid toonitanud et ühtekuuluvuspoliitika mõõdetav tulemus sotsiaalmajandusliku majanduskasvu suurendamisel, äh, arengulünkade täitmisel, võimalike kriiside ärahoidmisel äh, ei äh, ole veel möödanik, oht, ohud ei ole kuskile kadunud. Poola liikmesriigid ja kogu Euroopa Liit peavad nende küsimustega veel tegelema. nii et ma vastaksin küsimusele jaatavalt. meil on vaja Euroopa fondide vahendeid ka tulevikus, mitte ainult Poola ei vaja neid vahendeid. Euroopa Liit laieneb endiselt. meil on nüüd uus liikmesriik, Horvaatia ja need fondid ei ole ju loodud ainult Poola jaoks, aga ka kümne liikmesriigi jaoks, kes kahe tuhande neljandal aastal Euroopa Liiduga liitusid või kahe tuhande seitsmendal aastal, vaid äh, need on mõeldud ka nende jaoks, kes liituvad Euroopa Liiduga hiljem. siis kolmas teema, mida siin tõstatati, puudutas detsentraliseerimist Euroopa Liidu fondide kasutamise osas mainiti Tšehhi Vabariigi vojevoodkondi või kraisid. me oleme väga uhked oma süsteemi üle, oma kohaliku äh, haldussüsteemi lõime me üheksakümnendal aastal, alustasime tööd üheksakümnendal aastal, kui toimusid tõeliselt esimesed vabad valimised Poolas äh, ja selle eesmärgiks oli luua isevalitsuse süsteem. üheksakümne üheksanda aasta esimesel jaanuaril panime viimase kivi selle süsteemi ülesehitusse. lõime oma voodkondade süsteemi, mis äh, on jõus tänaseni. ja kui ma käin sellistes äh, liikmesriikides nagu Rumeenia, Bulgaaria ja teised, siis äh, meid peetakse eeskujuks. kui asi puudutab Euroopa Liidu vahendite vastuvõtuvõimet. ja kui mulle selle kohta küsimusi esitatakse, ütlen ma alati, meie kaasame oma väiksemad haldusüksused, piirkonnad kogu sellesse protsessi. meil ei ole programmid ainult äh, riiklikul tasandil, kõik voodkonnad äh, on omaenda piirkonna operatiivsete äh, programmide juhiohjade juures. see kaheksateist protsenti siin, mida ma mainisin. ja meie tegevus on olnud edukas. nii edukas, et järgmise finantsperspektiivi ajal oleme me valmis andma piirkondadele veelgi suuremaid volitusi vahendite kasutamisel. oleme otsustanud veelgi detsentraliseerida oma fondide kasutussüsteemi ning äh, kavatseme eraldada kuuskümmend protsenti, praegusel perioodil oli see protsentarv kolmkümmend seitse protsenti, kavatseme siis eraldada kuuskümmend protsenti Euroopa Regio-, Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi vahenditest piirkondade hallata. ja meie tegevus on olnud edukas siiani. korruptsioon. ja selle seos volituste andmisega piirkondadele. kas selline võimu delegeerimine võib-olla seab äh, programmide usaldusväärsuse ohtu. meie ei ole sellist ohtu märganud, meie vigade määr on äh, üks väiksemaid registreeritutest. see tähendab seda, et see detsentraliseerimine Poola puhul lihtsalt töötab. ja sellepärast äh, külastades teisi riike, mitte ainult Euroopa Liidu liikmesriike, nagu Rumeenia ja Bulgaaria, keda ma mainisin, äh, aga ka teisi, küsitakse meilt äh, detsentraliseerimise kohta. ja, ja ka teistes riikides, nagu ma ütlesin, Kasahstanis, äh, kui ma seletan, kuidas tuleb vahendeid kasutada, fondivahendeid kasutada, olgu tegemist siis äh, kas Euroopa Liidu vahenditega või äh, naftavahenditega, siis kõik esitavad alati küsimusi meie haldusreformi kohta ja detsentraliseerimiskohta, äh, sellepärast et kõik peavad seda eeskujuks, mida nad soovivad järgida. meil on kolmekihiline detsentraliseerimise süsteem ja see on aidanud tuua selgust ning kindlust, ausameelsust ja loomulikult äh, neid fonde ka, fondivahendeid kasutatakse tõhusalt. ehkki alati on ka üksiknäiteid selle kohta, kus, äh, kui on tekkinud probleeme. loomulikult äh, seda tuleb ette, aga see on pigem erand kui reegel meie Rumeenia kolleegi ja Horvaatia kolleegi kommentaaride peale ütleksin, et et mul on hea meel teha koostööd. mul on väga hea meel, et meie ministeeriumid teevad koostööd mõlema teie riigiga ja et ähm, me käime üksteisel külas, toetame teineteist, äh, üksteist jagame oma oskusteavet äh, selle kohta, kuidas äh, detsentraliseerida, kuidas vastuvõtuvõimet suurendada ja nii edasi ja nii edasi. ning ma pean ütlema jah, äh, saan ainult kinnitada, et see koostöö tõesti toimib. ja ma arvan, et mu Tšehhi kolleeg juba vastas ülejäänud küsimustele ning äh, ma olen temaga suures osas nõus, äh, nii et äh, ma ei tahaks nendest küsimustest enam siin pikemalt rääkida. loomulikult on meil kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta finantsperspektiivi jaoks plaanis uued projektid transpordisektori jaoks muuhulgas. meil on plaanis uued hankemenetlused mis mul siin veel siis märkmetes kirjas on? eelrahastamisest juba rääkis minu Tšehhi kolleeg. nii et ma arvan, et ongi nüüd kõik. kui on veel midagi, siis äh, olen valmis äh, veel vastama. But... härra Kotmanis, te soovite veel midagi öelda? vabandust, aga mul on siiski mõlemale ministrile mõned provotseerivad küsimused mis puudutab makromajanduslikku äh, tingimuslikkust, millest me räägime täna pärastlõunal, täna õhtul, äh, ma arvan, et kompromissi leidmine on väga raske, teie olete valitsuse liikmed äh, ja teie peaministrid või saadikud on osalenud selle põhimõtte sõnastamise protsessis. vaadake, milline on nõukogult tulnud viimane tekst. ma ei tea, millise enamusega see seal vastu võeti aga sealt selgub, et kasutatakse kahte põhimõtet, et äh, mitte vahendeid maksta liikmesriigile. kõigepealt, kui riik ei vasta öö, liigse eelarve puudujäägi menetlusele, kõigepealt viiskümmend protsenti fondidest peatakse siis sada protsenti ja teine tingimus, äh, kui on öö, äh, liigsed kõrvalekalded kaubanduses öö, jooksev eelarve puudujäägi küsimustes ja minu küsimus teile oleks, kas tõesti kõik need liikmesriigid, kes on sellega nõustunud, loodavad ja usuvad, et neil õnnestub oma riigieelarve puudujääki parandada sellisel määral, et neid tingimusi, mis on rangemad kui komisjoni esialgses ettepanekus, ei rakendataks nende kohta Eurostati kahe tuhande kaheteistkümnenda andmete, aasta andmete kohaselt on kuueteistkümnendal, kuueteistkümnel liikmesriigil üle kolme protsendi ähm, riigisektori puudujääk, eelarve puudujääk, sealhulgas ka Tšehhi Vabariik ja sealhulgas ka Poola. miks lepiti kahes sellises tingimuses kokku, sellepärast et kui komisjon kärbib struktuurifondi vahendeid, siis see ei vähenda teie defitsioti. defitsiidi vähendamine tähendaks tegelikult vahendite vähendamist muudes valdkondades, aga mitte struktuurifondi vahendustes. mul oleks väga hea meel, kui te vastaksite mu küsimustele. kuna meil tõesti aega ei ole, ütleb esimees, siis äh, tehke oma parim ja andke võimalikult lühikesed vastused ma ei tea, kes selles kokku leppisid. jah, nüüd on siis aga asjad paigas. ja minevikus tuhnimine ei aita praegust olukorda parandada. olukord on selline, nagu te ütlesite, kuueteistkümnel liikmesriigil on riigieelarve puudujääk ja see on tõesti üks suur probleem. ning äh, makromajandusliku tingimuse pealesurumine on, ei ole meie toetuse saajate huvides. võib-olla Tšehhi kolleegil on ka midagi lisada? jah, ma pean valdama, pean tunnistama, et see, ma ei ole selles valdkonnas kõige pädevam, aga äh, toetuste taotlemist tuleb delegeeritud äh, aktidega nüüd äh, korraldada, nii et ma loo- ja sealhulgas sellega tuleb mängu ka Euroopa Parlament, nii et ma loodan, et me arutame nendest küsimustest veel. ise võin öelda omalt poolt, et mina olen juba pikemat aega uskunud seda, et äh, kui, kui me eelarvemenetluse ja kõrvalekalded seome kokku, Äh, mingi poliitikavaldkonnaga, äh, seome kokku mingi poliitikavaldkonnaga, siis sellest meile küll kasu ei sünni. suur tänu! ja nüüd äh, oleme me jõudnud arvamuste vahendusega, vahetusega ministritega ühele poole. tahaksin tänada teid mõlemaid väga huvitava mõttevahetuse ja arutelu eest, aitäh! So, dear colleagues, we move to the next point of our agenda number nine sellega jõuame üheksateistkümnenda päevakorrapunkti juurde, see on avalik kuulamine Kesk- ja Ida-Euroopa kogemused ühtekuuluvuspoliitika rakendamisel, õppetunnid ja tuleviku väljavaated. ja kõigepealt äh, annaksin äh, sõna professor John Butlerile, kes räägib äh, Kesk-Euroopa riikide kogemuses ühtekuuluvuspoliitika rakendamisel? Allow me to remind you that uh, because of the time limitations, okay, uh, yes. your, uh, okay, thank you very much, try Chair. to be very uh, exact with the time schedule. Yes, thank you. Thank you very much, Chair. Aitäh, härra esimees. Tere pärastlõunat, daamid ja härrad ma olen Euroopa poliitikate uurimiskeskusest Glasgow's ja mul paluti äh, selle avaliku kuulamise alustuseks anda ülevaade ühtekuuluvuspoliitika rakendamisest Kesk- ja Ida-Euroopas. ma sooviksin kõigepealt lühidalt äh, meenutada, kui palju raha on eraldatud, mis sellega on tehtud ja siis vaadata ka neid äh, nii-öelda huvitavamaid küsimusi äh, nendes uutes, niinimetatud uutes liikmesriikides äh, on ühtekuuluvuspoliitika rakendamine läinud ning vaadata, millised on ka need, nende programmide juhtimisest ja korraldusest tulenevad õppetunnid. Äh, kindlasti oli suureks abiks äh, kuulda kahe ministri äh, nägemust, sest siin nad on justkui tõestuseks nendele kahele teesile, mida ma, ka mina esitan. kõigepealt, kui me räägime eraldistest, kõik need riigid, mis on rohelisega, rohelised tulbad tähendavad siis eraldisi kaks tuhat neli kuni kaks tuhat kuus ja sinised kaks tuhat seitse kuni kaksteist, kaks tuhat kolmteist. Poola ja Tšehhi Vabariigi puhul ja Ungari puhul on, Ungari puhul on need kõrgemad. Need, nende riikide edukus vahendite kulutamisel, sellel on ka väga suur mõju Euroopa äh, Kesk-Euroopa edukusele üldiselt. teiseks näete rahastuse olulisust igas riigis protsendina SKT-st vasakpoolsel teljel ja siis eurode per capita horisontaalsel teljel ja te näete siin äh, väga suuri erinevusi selles suhtelises olulisuses äh, eraldistes erinevatele riikidele. nii et äh, see kindlasti ei ole otseselt seotud jõukusega. nüüd aga veel sissejuhatuseks võib öelda need erinevad tulbad siin näitavad neid temaatilisi ähm, suundi, millele on rahastus äh, ette nähtud. me näeme, et väga palju rohelise tulba teemadele on vahendeid eraldatud. põhimõtteliselt on see ähm, siis taristu, teedeehitus, ähm, energeetika, keskkond, äh, veidi vähem on siis äh, eraldatud vahendeid äh, haridus- äh, ning koolitusvaldkonnale. nüüd äh, rääkides tulemikus, tulemuslikkusest, kui vaatame kaks, perioodi kaks tuhat neli kuni kaks tuhat kuus, siis võttes arvesse kogu seda raha kasutamise tsüklit, siis me näeme, et uued liikmesriigid said päris hästi hakkama võrreldes ähm, kahe tuhande, kahekümne viie liikmesriigi keskmisega, nii et tegemist oli esimese programmiperioodiga, kui need riigid said ühtekuuluvusfondide vahendeid ja kindlasti oli see ka suureks äh, juhtimise väljakutseks, kuid äh, abi kasutamise näitajad äh, on väga kõnekad nii et uutes liikmesriikides on need suhteliselt head võrreldes äh, kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide keskmisega. nüüd aga kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist on hoopis äh, teine lugu ähm, rahastuse osas ja siin on ka keerulisemad tingimused. abi kasutamise osas, seda on juba main-, mainitud ka varem tänases äh, arutelus Need on küll suve algusest need äh, näitajad, nad ei ole kõige aktuaalsemad, aga me näeme, et siin on abi kasutamise osas väga suured vahed liikmesriikide vahel. ja kui me vaatame seda, kuidas on siin muutused toimunud, siis äh, siin suurenemise määras kasutamise osas on väga suured äh, muutused. kõige need, kes kõige vähem on kasutanud äh, neid vahendeid äh, ka kõige aeglasemini, ähm, on äh, parandusi ja muudatusi teinud. nüüd see, mida on tehtud nende investeeringutega, see on vägagi huvitav näitaja, sest siin me lähtume numbritest, mis põhinevad Regio peadirektoraadi andmetest. kui vaadata süstemaatiliselt et millised äh, siis on struktuurifondide mm, tulemused, äh, siis me näeme siin, äh, siin näha erineva töökohtade loomise kasvu ja need näitajad on tõepoolest hämmastavad. umbes üheksa tuhat töökohta loodud Tšehhi Vabariigis äh, siin rääkis riigisekretär äh, härra Brown äh, sajast tuhandest äh, töökohast, aga meie räägime nendest töökohtadest, mis on tõepoolest ka arvesse läinud perioodil kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat üksteist, nii et siin on väga suured erinevused, oli-, olenevad siis sellest, kuidas neid standardiseeritakse ja probleemiks on selliste andmete puhul see, et äh, erinevate järelevalvesüsteemide kvaliteedis äh, on suured erinevused, andmete kvaliteedis on suured erinevused äh, ja pea, Regio peadirektoraadi strateegilistes aruannetes on nad olnud suhteliselt diplomaatilised oma kokkuvõttes nende probleemide ülevaates, kus puudutatakse andmete kvaliteeti ja seetõttu on päris raske teha ka järeldusi selle kohta, mida see rahastus on täpselt saavutanud. kuid äh, meil on väga palju andmeid mitte ainult ka töökohtade loomise osas, vaid äh, lihtsamini mõõdetavate äh, teemade kohta siin on äh, mõned näited sellel slaidil ja järgmisel slaidil välja toodud, näited sellistest arvudest, mis äh, tulevad hindamisvõrgustikust selle perioodi kohta. ja tähtis ei ole siin vaadata mitte ainult äh, väljundi näitajaid, vaid ka seda mõju, mis äh, Nendel kulutustel on institutsioonide ülesehitamisel, institutsioonide võimekuse suurendamisel ja siin on äh, terve rida erinevaid äh, valdkondi, strateegiline planeerimine, mitmeaastane eelarvestamine, partnerlus, monitoorimine ja hindamine. nii et äh, siin saavutatakse tulemusi just sel teemal, selle, selle läbi, et <coughs> arvestatakse ju strateegilist planeerimist nüüd äh, rahast, äh, nende vahendite kasutamise juhtimine ja mõned äh, selgitused ka selle kohta, miks on rakendamise osas sellised erinevused uutes liikmesriikides. palju sellest sõltub nendest edusammudest, mida on saavutatud avaliku sektori reformimisele bürokraatlikelt süsteemidelt üleminek äh, uuele mm, avaliku sektori juhtimise süsteemile, äh, erinevad äh, territoriaalsed haldusreformid ja strukturaalsed puudujäägid personali juhtimises. teame seda ka vanade liikmesriikide põhjal et äh, programmide juhtimise paranemine võtab aega ja endiselt on äh, probleeme mitmete programmidega Kesk- ja Ida-Euroopa riikides äh, on probleeme strateegilise suuna määratlemisega, seda, et abisaajad tihti kasutavad fonde pigem sellise rahaallikana, mitte arenguvõimalusena ja ka hindamiskultuur oli äh, vähe arenenud paljudes liikmesriikides. ja siin äh, mainiti äh, ka kahe ministri poolt seda, et võrreldes eelmise programmiperioodiga on planeerimine siiski edasi arenenud, projekt, projektid, programmide väljakujundamise strateegia on edasi arenenud investeeritud on projektide genereerimisse ja ka projekti valikusüsteemid on edasi arenenud, enam pööratakse tähelepanu ka monitooringule. sellest hoolimata ei ole olukord sugugi rahuldav ja siinkohalgi peab ütlema, et need probleemid ei piirdu Kesk-Ida-Euroopaga, vaid äh, need puudutavad äh, ka ülejäänud Euroopa Liidu liikmesriike. Äh, põhilised probleemid on organisatsiooniline ebastabiilsus ja seda mainis ka härra Postilaru. ei ole piisavat sidusust Euroopa Liidu ning siseriiklike süsteemide vahel, erinevate riigiasutuste vahel ei pruugi olla usaldust näeme seda, et süsteemid on üles ehitatud ähm, liialt keerukana ning äh, asjaajamine on liialt aeganõudev, ähm, sellega kaasnevad äh, viivitused, äh, eelistatakse poliitilise mõju hindamist, mitte niivõrd ähm, projektide mõju poliitilisele, majanduse arengule ja me näeme ka majanduskriisi mõju äh, sellele, et kaasrahastamise allikad on vähenenud. millised on siis õppetunnid? siin on terve rida õppetunde, mis äh, on äh, järgmise programmiperioodi juhtimisel olulised peaks eelkõige kinni pidama poliitilistest äh, eesmärkidest, mitte niivõrd äh, vaatama seda, kui palju vahenditest ära kasutatakse. nii et äh, me peaksime eelkõige silmas pidama just nende poliitiliste eesmärkide saavutatavust, äh, investeerima institutsioonilisse, institutsioonide võimekusse, vaatama, milline on personali poliitika ja ka avaliku sektori tegevuse kvaliteet üldiselt äh, avaldab väga suurt maju, mõju. Daniel Brown ütles samuti, et see, kuidas nad teevad koostööd trans-, Transparency Internationaliga, äh, tagab selle, et üldine avaliku sektori tööeetika on paranenud ja ka ettevõtlusvaimu areng äh, toob endaga kaasa positiivseid arenguid, endiselt äh, on siin äh, veel palju ära teha. kuidas äh, täpselt, kes on juhi positsioonil nende erinevate programmide teostamisel ettevõtlusvallas, see on väga tähtis. suur tänu teile! aitäh teile selle huvitava tõlgenduse eest, nüüd aga järgmine kõneleja, härra Laurentsio Gabriel Friptu tema räägib integreeritud linna arengust ja kasvupoliitikatest ähm, Rumeenias. I will try to make just a short and brief presentation about uh, one tahaksin äh, rääkida äh, siis just nendest majanduskasvukeskuste äh, poliitikast Rumeenia näitel ja püüan teha nii lühidalt kui võimalik siin on kolm äh, põhiteemat, kõigepealt räägiksin nendest kasvukeskustest, äh, nende teemalisest poliitikast Rumeenias, äh, teiseks õppetunnid ja kolmandaks järeldused. Rumeenia jaguneb kaheksaks regiooniks. ja praegune poliitika pärineb, sellel pandi alus kaks tuhat kaheksa. siin on äh, mitu kategooriat äh, linna äh, keskustest. ja me näeme, et siin meil on tegemist kolmeteistkümne kohaliku tasandi kasvukeskusega. sellised keskused äh, on saanud äh, rahastust, mille abil oli siis võimalik elukvaliteeti parandada, äh, teenuste kvaliteeti parandada, töötada välja uusi sotsiaalteenuseid äh, ning esita- ning osutada abiteenuseid ka äriühingutele kogu programmi äh, rahastusest oli siis suunatud äh, sellele ähm, programmile kolmteist koma viis äh, protsenti ja, ja siis kogu rahastus oli kolm koma seitse miljardit eurot. mõned positiivsed jooned see poliitika põhineb nendel äh, suurtel äh, kasvukeskustel, äh, siis järgitakse seda, kuhu rahvastik on koondunud ja teiseks poliitikate väljatöötajad valisid välja iga regiooni kohta ühe kasvukeskuse võttes arvesse siis pikaajalist arengut ning seda, et kanduksid üles need positiivsed arengud ka ülejäänud regioonile. ja see programmi rahastus ähm, on ähm, keskendunud äh, ka äh, suurematele äh, linnaaladele ning keskendub integreeritud ähm, arenguplaanide väljatöötamisele. selle poliitika puudujäägid. puudu jääb selgest süvamõistmisest, kuidas need kasvukeskused üldiselt riigi arengule kaasa aitavad see, need piirduvad regioonide piiridega ja seetõttu ei pöörata piisavalt tähelepanu regioonide vahelisele sünergiale ja analüüside ning äh, sekkumise ulatus on äh, ähm, piiridega ja niinimetatud puhvertsoonidega piiritletud. suuremad, suuremate linnade alad mõningatel juhtidel äh, siis nende puhul korraldati töö vast-, vabatahtlikkuse alusele ja me näeme, et äh, ei õnnestunud kõiki kohaliku omavalitsuse üksusi äh, äh, kõikidel juhtudel kaasata. õppetunnid. majanduse põhimõtted et neid tuleb alati järgida, nende programmide tulemuslikkuse saavutamiseks. praktikas ähm, ja edasiste poliitikate väljatöötamisel äh, peaks äh, enam analüüsima neid territoriaalseid äh, piire, kuidas on võimalik mõju saavutada. peaks selgemini olema välja toodud need äh, tegevused, mis puudutavad äh, konkreetseid äh, kasvukeskusi ja mida oodatakse arengu osas. plaanid väljaspool suurlinnasid peaksid olema seotud samuti suurlinnade arenguperspektiividega, nii et need programmid oleksid tõepoolest integreeritud äh, integreer-, integreeritud arenguplaanid äh, kindlasti aitaksid äh, kaasa siis äh, töö paremale koordineeritusele. Need programmid peaksid ära kasutama suuremate linna ähm, alade tulemusi ja ning äh, see integreeritud äh, lähenemine peaks olema aluseks äh, ka rahastusele kasvukeskuste poliitikal edaspidi. nüüd räägin monitooringust äh, ja hindamisest. kasvukeskuste poliitika hindamiseks peaksid indikaatorid olema kergesti kogutavad ja kergesti tõlgendatavad, institutsioonilised äh, raamistikud äh, peaksid tagama selle, et oleks äh, võimalik jälgida ka nende kasvukeskuste tegevuse tulemuslikkust. enam peaks tähelepanu pöörama võimekuse tõstmisele ja ka regulatiivkeskkonna parandamisele ja lõpetuseks peaks äh, poliitikad äh, olema omavahel paremini ähm, äh, seotud. kasvukeskuste poliitika peaks olema seotud üldiselt majanduspoliitika mm, valdkondadega, ähm, näiteks tööstuspoliitikaga, klastrite poliitikaga ja nii edasi ja selline kasvukeskuste äh, poliitika peaks olema katalüsaatoriks äh, ettevõtluse arengule äh, nendes vastavates regioonides ja mõned järeldused. kasvukeskuste poliitikat, äh, poliitika jätkumise seisukohast kindlasti oluline see, et võetakse arvesse kõiki kolme ähm, sammast ning äh, ka neid niinimetatud flagship äh, algatusi. Äh, ükski nendest algatust, algatustest ei too eraldi välja territoriaalset aspekti, kuid need kõik on selgelt territoriaalpoliitikaga seotud ja regionaalpoliitikaga seotud. enam kui kaheksakümmend äh, äh, protsenti äh, kõige innovatiivsematest ettevõtetest on seitsmes suurimas linnas ning seetõttu peaks ära kasutama siis ka erinevaid Euroopa Liidu tasandi algatusi, olgu siis tegemist innovatsiooniliiduga või teiste algatustega peame siin vaatama, millised on pealinna ning suurlinnade ähm, äh, arengud, et paremini kasutada Euroopa Liidu vahendeid transpordisüsteemi äh, ümberkujundamisel, äh, mitmemodaalse transpordi arendamine kasvukeskuste poliitika on selgelt, selle eesmärgid on selgelt koostöö, kooskõlas ähm, Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta äh, eesmärkidega. ja kindlasti äh, on võimalik äh, enam tähelepanu pöörata ka ähm, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele nii on võimalik äh, välja töötada lisastiimuleid äh, ka töökohtade loomiseks. Euroopa Komisjon äh, tunnustab linna mõõtme tähtsust ja kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ühtekuuluvuspoliitika koondamisel on enam linnaalade arengule tähelepanu pööratud. integreeritud territoriaalne lähenemine peaks äh, olema vahendiks äh, territoriaalsete sünergiate mõju suurendamisel, kui see on ainult vahendiks äh, Euroopa Liidu rahastuse kasutamisel, siis ei too see endaga kaasa ka äh, investeeringuid äh, suurlinnade, metropolide transpordisüsteemide väljatöötamisel peab seda aspekti samuti äh, silmas pidama. ja me peaksime lähtuma siin äh, üldisematest vajadustest. suur tänu! Thank you uh, very much and I would like to ask now Madame Alda Sor aitäh ja nüüd proua Aldau Soola. Äh, good afternoon, ladies and gentlemen, äh, my name is tere päevast, minu nimi on Aldo Ozoola, olen pärit Lätist ja tutvustan siin keskkonnaorganisatsioonidega Lätis ning ka keskkonnavabaühenduste võrgustiku Kesk- ja Ida-Euroopas, mida nimetatakse CEE e võrgustikuks minu ettekanne põhineb seega mitte ainult minu enda kogemustel Lätist, vaid tutvustab ka teiste Kesk- ja Ida-Euroopa riikide tegemisi. minu öö, ettekanne on loomulikult, põhineb, põhineb loomulikult kodanikuühiskonna perspektiivil, aga mul on ka muid kogemusi päris palju, ma olen tegelenud kahe tuhande neljandast aastast Euroopa Liidu fondide seirega, niisiis meil on öelda, mul on öelda nii mõndagi ka öö, sealsete õppetundide kohta ning selle kohta mul on ka mõningad ettepanekud tulevaste programmide kohta Euroopa fondide jaoks. nüüd see graafik, mille Euroopa Komisjon koostas. rõhutaksin veel kord Euroopa Liidu rahastamise tähtsust Kesk- ja Ida-Euroopa riikides. riigid vasakul küljel öö, öö, on sealt siis peamiselt, siin on näha Euroopa Liidu fondide osakaal avaliku sektori investeeringutes. mõningate, vasakpool on see osakaal umbes viiskümmend protsenti, mõnel pool isegi palju rohkem, näiteks Ungaris ja mujal seetõttu leiame me ka, et on oluline kaasfinan-, rahastamine ning äh, see, et seda raha kulutataks võimalikult tõhusalt. mida me oleme õppinud? milline on vabaühenduste arusaam asjast? ma ei hakka üle kordama neid probleeme, mida juba mainiti riigid loomulikult õpivad vigadest. tahtmatuid, kogemata vigu on päris palju tehtud, kui kohalikud omavalitsused on üritanud olla paindlikumad, kohaned, kohandada oma tegevust kohapealsete vajadustega ning siis mingisugused kulutused ei ole osutunud abikõlbulikuks. oleme täheldanud kahjuks ka korruptsiooniriske kohati ning kokkuvõttes läheb see maksma maksumaksjale, sest kui kohalik omavalitsus teeb vigu, siis nemad lõpuks peavad need kulud ka ju maksumaksjate taskust katma. samuti oleme näinud ka mõningaid naeruväärseid projekte kahjuks. näiteks ehitatud on üüratuid spordikomplekse väga kaugetesse piirkondadesse need projektid seega ei ole tegelikult olnud mõistlikud ning kohalikud omavalitsused on seda soovinud teha lihtsalt sellepärast, et raha on olemas. niisiis sellist strateegilist lähenemist napib ja loodetavasti saame me õppida nendest vigadest. ja neid vältida tulevikus. samuti loodame me, et ühtekuuluvuspoliitika tähtsust teatud juhtudel edastatakse inimestele paremini näiteks sageli keskkonnainvesteeringute puhul on side elukvaliteedi parandamisega mitte koheselt nähtav. alati ei ole näha, et ühtekuuluvuspoliitika on aidanud seda parandada, parandada võib-olla ka majandusolukorda. samuti võib näha, et vahel napib sünergiat ning äh, programme saaks koordineerida paremini. on ka mõningaid näiteid selle kohta, näiteks et kohalikus omavalitsuses ehitatakse uus maantee ning paar kuud hiljem on uus Euroopa rahadega projekt, ähm, äh, kus pannakse sinnasamas, samale teele äh, maa alla veetorud. ehk siis sellist koordineeritust peab ka vältima, sest see ei ole just väga tõhus. oleme näinud ka mõningaid muid probleeme, toon Läti näite. energiatõhusus äh, kortermajades see programm ei olnud alguses väga populaarne kahe tuhande üheksandal aastal, aga siis valitsus ja majandusministeerium võtsid seda väga tõsiselt, alustasid suurt teabekampaaniat, lihtsustasid reegleid, vähendasid bürokraatiat, see programm muutus väga populaarseks ja see aitas pehmendada ka Äh, karmi kriisi, majanduskriisi mõjusid, sest see aitas äh, tööhõivet tõsta ning parandas ka keskkonna olukorda. ma tean, et mõningates teistes riikides olid sarnased kogemused. see, see näide oli väga positiivne. niisiis võib öelda, et kui programm alguses ei ole populaarne, siis tuleb äh, pingutada selle nimel, et ta muuta teostatavaks ja populaarseks. samuti kommenteeriksin väiksemaid projekte. poliitikute jaoks loomulikult sageli on reklaam, äh, sageli on lihtsam reklaamida suuremaid projekte, nad on nähtavamad, äh, neid on lihtsam valijatele näidata saavutustena, aga väikesed projektid toimivad samuti, ka nemad aitavad kaasa sotsiaalse sidususe parandamisele. siin üks näiteid on see liider lähenemine, kus erinevad osapooled tulevad kokku, planeerivad strateegiliselt, kuidas arendada oma kohapealset majandust ma ei hakka siin üle kordama ka suurte projektidega kaasas käivaid riske. varem juba mainiti korruptsiooniohtu ning tavaliselt on need seotud ainult suurte projektidega, samuti on öö, viivitusoht ning raha õigeaegse mitte ärakasutamise oht. millised peaksid meie arvates siis olema projektid, Äh, prioriteedid aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. Neid on kolm. kolm lähenemist on meie arvates vajalikud. Need olid seal kirjas. esimene on partnerlus. mõningad mu kolleegidest juba mainisid täna, et partnerlus on väga tähtis, see on paranenud mõningates riikides rohkem kui teistes aga me arvame, et ja partnerluse peal, all peame me silmas majandusoperaatorid, vabaühendusi, kohalikke omavalitsusi. partnerluse jaoks on võimalik koostada paremaid programme, äh, vältida palju erinevaid riske juba programmeerimisfaasis. ja see aitab kaasa ka tulemuspõhise lähenemise edendamisele partnerlus on oluline mitte ainult programmi koostamise, vaid ka ellurakendamise faasis. ning kohalikud omavalitsused ja vabaühendused ja teised osapooled peaksid olema korrektselt esindatud ka seirefaasis. Euroopa seirekomiteedes näiteks. kui nad on kaasatud sinna, siis tähendab, et nad osalevad ka kogu protsessis rohkem ja nende panus on tõhusam. veel üks oluline prioriteet on integreeritum lähenemine. ma mainisin juba seda liider tüüpi lähenemist. uue programmeerimisperioodi jaoks kasutatakse seda kogukonna poolt juhitud kohaliku arengu lähenemist, mis on sarnane liider lähenemisega. väga vähesed riigid on üritanud seda äh, kasutada peale äh, põllumajandusfondi. Slovakkia on siin üks hea näide. aga meie arvates on see hea viis, kuidas äh, arvesse võtta kohalikke vajadusi rohkem. et ehk siis kohalikele võimudele tuleks rohkem võimu anda. Nemad teavad paremini, mida on vaja ning samuti saavad nad tööd paremini koordineerida. et vältida selliseid olukordi, et äh, kõigepealt pannakse asfalt maa ülesse. tulemusele keskendumine. täna rõhutati ka seda, et see on oluline osa uuest programmeerimisperioodist, aga kui vaadata nüüd neid alusdokumente, ja mina olin nende koostamises ka osaline, pole veel seda väga palju näha. võib-olla tõstatatakse see teema veel aruteludes Euroopa Komisjoniga. vara on veel öelda, aga praegusel hetkel seda pole nii palju mainitud, kui võiks. ning siis horisontaalsete põhimõtete tugevdamine, kaasa arvatud keskkondlik jätkusuutlikkus sellised põhimõtted peaks olema korralikult integreeritud. ning viimane oluline printsiip. me usume väga, et ühtekuuluvuspoliitika peaks olema sidus. ta ei tohiks olla vastuolus Euroopa Liidu teiste poliitikavaldkondadega, nagu näiteks kliima- või keskkonnapoliitika. Euroopa kaks tuhat kakskümmend on, on ka strateegia, kus on tugev keskkonna aspekt sees ning ühtekuuluvuspoliitika ei tohiks olla sellega vastuolus. seega me soovime eh, seda, et kliimatemaatika kaasataks horisontaalselt igale poole. see, seda küll üritatakse teha, aga alati mitte piisavalt tõhusalt. keskkonnaorganisatsioonid loomulikult jälgivad tähelepanelikult olukorda. loodame, et liikmesriigid võtavad vastu korrektseid otsuseid siin. vahel võib ka näha, et õiged ilusad sõnad on küll sisse kirjutatud, õiged terminid, aga kahjuks on see, need sõnad ainult potjomkinlikud. ja keskkonnale pole kasu sendi eest selliseid asju keskkonnaorganisatsioonid jälgivad ning vahel tõstatavad ka oma mured avalikult. suur tänu tähelepanu eest. aitäh. ja järgmisena härra Jacek Valendovski Tehnopolis äh, grupist Belgiast. aitäh, proua esinaine. daamid ja härrad, mina keskenduksin oma ettekandes innovatsioonile keskenduksin sellele, kuidas tõukefondid on aidanud edendada innovatsiooni ja teadust. tooksin alustuseks võtmepunktid välja, et stimuleerida edasist arutelu. oluline küsimus on, mida me päris hästi ei mõista, on milline on innovatsioonipoliitikale mõju tõukefondide poolt tegemist ei ole ühe uuringuga, mina koordineerin Äh, ettevõtlus äh, peadirektoraadi algatust, kus me üle kahe, kahesajas regioonis äh, uurime innovatsioonipoliitikat. ma olen viimased kolmteist aastat innovatsioonipoliitikat uurinud liikmesriikides. kõigepealt mõningad tähelepanekud. me uurisime vastu võetud poliitilisi meetmeid, sageli keskendutakse tarne poolele, palju läheb raha eh, infrastruktuuri, eh, uute laboratooriumite, seadmete või ehitiste jaoks. kui vaadata toetust ettevõtetele, siis võib täheldada, et toetussüsteem on suunatud eelkõige üksikettevõtetele. niisiis, võrreldes arenenumate majandustega kus on komplekssemad meetmed, ähm, kus on haaratud, kaasatud erinevad osapooled, siis siin suunatakse investeeringud üksikettevõtetele. nii Kesk- kui Ida-Euroopa Liidus, aga ka mujal äh, üritatakse äh, ajada ka sellist klasterpoliitikat. niisiis, toetusinstrumendid ei keskendu niivõrd juhtimise parandamisele, kuid ka, vaid üritatakse edendada ka inimkapitali, toetatakse ka, ka, ka turundust ja innovatiivsemaid EKS-id. kui nüüd vaadata äh, valit-, äh, uusi poliitilisi reak-, reaktsioonilisi meetmeid, siis päris piisavalt ei ole veel tehtud Äh, selles valdkonnas, on mitmeid tõkkeid programmide ellurakendamise faasis, see ei puuduta ainult Euroopa Liidu reegleid, vaid ka näiteks seda, kuidas siseriiklikult neid reegleid tõlgendatakse, tõkked on väga keerukad. Äh, näiteks äh, finantsjuhtimisskeemid, mille mehhanismid võivad olla ka praegu väga keerulised nüüd vaadata seiret, siis sedagi saaks parandada ning paar viimast ähm, tähelepanekut. kui vaadata praegust, praegusi programmiriike, siis nad üritavad saavutada uut tasakaalu vertikaalses ähm, juhtimise koordineerimises. üritatakse leida kõige paremat kohustuste jaotuse skeemi äh, innovatsiooni ja rahast toetamiseks, seega see reformiprotsess endiselt käib mõningates riikides veel. kui nüüd rääkida innovatsioonist, siis räägitakse temaatilisest kontsentratsioonist, targast spetsialiseerimisest ja nii edasi. Kesk- ja Ida-Euroopa riikide puhul on tõsi, et see protsess on küll alanud, aga metodoloogia on sageli traditsiooniline eriti kui me räägime targa spetsialiseerumise valdkondade väljaselgitamisest. kuidas siis innovatsioonipoliitika on muutnud regionaalset, regionaalseid innovatsioonisüsteeme Euroopa Liidu piirkondades? olu-, kasutame siis meie statistilise analüüsi meetodeid, mis meil olemas on ning siin paremal on kirjas ka Äh, need äh, ettevõtluspeadirektoraadi algatused kahesaja regiooni kohta. me üritasime uurida ja mõista mõõdikute poolt ning ka seda äh, ja anda ka hinnang nendele poliitikatele, mille me välja selgitasime umbes saja korrespondendiga koostöös erinevatest regioonidest. ma tõin siin välja ühe võtme indikaatori ehk siis kulutused teadus- ja arendustegevusele. nii vanades kui uutes liikmesriikides on rahastamine suurenenud, kuid proportsioonid on täiesti, täiesti teistsugused. umbes sada kuuskümmend miljonit eurot on vanades liikmesriikides, uutes on summa üsna tagasihoidlik. kui nüüd vaadata öö, üldiseid äh, kulumudeleid, siis siin on kirjas andmed alates üheksakümne viiendast aastast, paremal pool on uued liikmesriigid, peaaegu viiskümmend protsenti äh, läheb ettevõtetel teadus- ja arendustegevusse, aga äh, see mudel ei ole muutunud aastate jooksul kui nüüd vaadata pikema pers-, perspektiivi mõõdikuid, siis mingisuguseid märkimisväärseid muutusi Kesk- ja Ida-Euroopa riikides nendes mudelites pole toimunud. kui näiteks vaadata ettevõtete äh, innovatsiooni investeeringute suurust. nüüd, milline on euro-, äh, poliitiliste meetmete tõhusus regioonides? kaks priori-, viimast prioriteeti, mis siin on välja toodud, näitavad, et mõju on olnud positiivne, see teave saadi umbes tuhande toetusmeetme kohta, mille me välja selgitasime ja siin võib näha, et kahes esimeses kategoorias on liiga äh, vara hinnangut anda või on äh, reaktsioon olnud kasusaajate poolt positiivne. ning kahes alumises on mõju olnud väiksem niisiis poliitiliste meetmete mõju kohta me tegelikult teame üsna vähe, et millised nendest toimivad ja kui hästi. seda ei, hinnangut ei ole veel väga hästi läbi viidud. nüüd siin ma üritasin võrrelda äh, regionaalse innovatsiooni statistikat ja innovatsioonipoliitika hindamist. siin üritame me näidata, et positiivsem hinnang regionaalse hinna, äh, innovatsioonipoliitika elluviimisele on juhtivates regioonides ning regionaalse öö, äh, öö, äh, edutabeli öö, allosas on see väiksem, madalam ja viletsamates kategooriates hinnatakse ka innovatsiooni investeeringuid madalamalt. nüüd järeldused. innovatsioonilõhe Euroopa Liidu regioonide vahel on endiselt äh, suur. eriti kui me räägime struktuursetest pikema perspektiivi mõõdikutest, on probleem tõsine võtmesõnum on siin, et tõhusad poliitilised meetmed äh, võiksid olukorda vägagi muuta. näiteks need positiivse innovatsiooni äh, äh, toetusmeetmed kahesajas Euroopa regioonis, mida me uurisime. asi ei ole selles, et need meetmed ei oleks olulised. asi on lihtsalt selles, et kausaalsus pole välja selgitatud asi ei ole selles, et midagi kaoks, vaid mõnedel meetmetel on lihtsalt öö, paremad öö, tagajärjed, teistel halvemad. edukatel riikidel, regioonidel on meetmed tõhusamad. samuti on vaja öö, aktiivsemat lähenemist juhtimisele see on seotud ka näiteks valikukriteeriumitega, äh, ka nende komiteede tööga, kes tegevad hind-, tegelevad hindamistegevusega. erinevate organisatsioonidega, kes läbi eh, ra,, rakendavad ka ellu innovatsioonipoliitikat, nemad peaksid ka suunama neid protsesse võimalikult õiges suunas. ja viimane asi, on võimalik äh, tõhustada tõendipõhist hindamist millest oleks ka palju kasu. suur tänu. see on see, siin on teave ka regionaalse innovatsiooni seirekeskuse kohta. suur tänu, esimesena on mul kirjas Jevgeni Kirillov. ahah, olete ikkagi kohal, palun, sõna on teil. suur tänu, proua esinaine. mul on üks küsimus, mis ei ole lihtne vastata. aga sellest tuleks rääkida. ma suunaksin selle nii proua Osolale kui ka äh, professor Bachelorile. kuna meie riikides on erinevaid haldusstruktuure, siis ja lähenemine on sageli erinev, kas tsentraliseeritud või äh, kohapealne, siis meil on vahel probleeme koordineerimisega, seda juba siin ka mainiti. suhteliselt väiksemate riikide jaoks võib-olla ühtne lähenemine, ühtne agentuur on võib-olla kõige mõistlikum, nägin seda ise Eestis. Neil on üks agentuur, mis toimib, toimib väga hästi. suure riigi jaoks pole see võib-olla kõige parem lähenemine aga ma sooviksin mingisuguseid näiteid nii vanadest kui uutest liikmesriikidest, mis näitaksid mõlema mudeli positiivseid ja negatiivseid külgi. Uh, suur tänu, Jevgeni! meil on veel uh, viis-kuus sõnasoovijat, uh, nii et pikemateks märkusteks ja tähelepanekuteks meil tegelikult aega ei ole, katsume teha lühidalt. härra Postinaru, palun! suur tänu, lugupeetud esinaine kõigepealt suur tänu, professor Pätsler. kõik, millest te rääkisite, sobib suurepäraselt kokku Rumeenia näitega. ja Rumeenia kõneleja Friptu kaks kommentaari. pärast seda, kui tegite oma sissejuhatuse, tuli välja, et linnad on integreeritud äh, lähenemise ja mitmefondilise lähenemise äh, Äh, seisukohast kõige soodsamad. kuidas Rumeenia plaanib tulevast ühtekuuluvuspoliitika planeerimist nii, et mitmefondiline ja integreeritud lähenemine oleksid tagatud linna arengus? ja teiseks, kuidas mitmefondilisi projekte hallata? praeguse infrastruktuuriga on Rumeenial probleeme. mida tuleks teha ja millal seda tuleks teha, selleks et me saaksime oma tööga pihta hakata, võib-olla mitte kahe tuhande neljateistkümnenda aasta esimesel jaanuaril, aga vähemalt äh, millalgi. nii, et see rakendus oleks ka edukas. ja need arengukeskused, ma tean seda kõike väga hästi, kuid otsustusprotsess ei olnud eriti demokraatlik ja ainult välja valitud suurlinnad said sõna sekka öelda. ja linna arengustrateegiat pole endiselt, pole ka energiastrateegiat minu koduriigis, sellepärast et igasugune linna areng peaks olema seotud linna arengustrateegiaga ja energiastrateegiaga, mis käivad käsikäes. Ivar Skotmanis. üks küsimus meie Rumeenia sõbrale. kuulsin neid kuulujutte sellest, et juhtimise kontrollisüsteemi täiesti omavoliliselt muutsite selle programmi perioodi jooksul, ilma et teil oleks komisjoni heakskiit sellele. kas see ei ole mitte peapõhjus, miks te olete vastuvõtuvõime osas teistest peaaegu kaks korda maha jäänud? kahe tuhande seitsmenda, kaheteistkümnenda, kolmeteistkümnenda aasta süsteemi järgi. Jan Albrecht, palun. üks märkus, üks küsimus ja minu märkus on kom-, tehniline. Äh, tulevikus paluksin sekretäriaadil informeerida kõnelejaid, et äh, meie saalis on väikesed ekraanid, äh, mitte suured ekraanid, sellepärast et mul on väga, ma olen väga tänulik meie kõnelejatele, kui ta, need ettekanded siin ei olnud meile nähtavad, me võime seda imetleda siin, kui ta, me ei saa lugeda, mis sinna on kirjutatud, võib-olla see on küll vanusest tingitud, aga ma oleksin väga hea meel, kui me saaksime need slaidid ka kirjalikult hiljem. ja siis küsimus, võib-olla see on suunatud Johnile, aga võib-olla ka teistele. kas Kesk- ja Ida-Euroopa on endiselt liigitused, mis kehtivad, on need analüütilised äh, kategooriad või poliitilised kategooriad, kas neist on üldse tänases maailmas kasu? Kesk- ja Ida-Euroopa, meil on uued liikmesriigid, see kategooria, äh, poliitiline kategooria. Malta kohta ma ei ole kunagi kuulnud, et seda nimetatakse uueks liikmesriigiks äh, või äh, Küprose kohta. meie oleme uued siin. meil on Kesk- ja Ida-Euroopa, meil on uued liikmesriigid, meil on Euroopa Liit viisteist 15 kas see Kesk- ja Ida-Euroopa on üldsegi veel kehtiv liigitus, kas meil on konkreetne määratlus, konkreetsed jooned, mis seda gruppi iseloomustavad või ei ole? ma tean, et meie komisjon nõudis sellist lähenemist, aga, aga kas see on ainult lihtsalt analüütiline seisukoht, teoreetiline seisukoht või seda rakendatakse ja see on kasulik? proua esinaine. jah äh,, mina kuulen siin asju, mida võib-olla, mis sinul tähelepanu alt kõrvale jäävad, kui Euroopa Liit äh, kui EL viisteist riigid räägivad, riikide esindajad räägivad, siis ei räägita meie riikidest, aga kui, kui meie siin räägime, siis, siis küll, nii et meil on selline ise kokkukuulumise tunne. Jens Nilsen, palun. suur tänu. ma sooviksin rääkida rootsi keeles. ja räägin rootsi keeles sellepärast, et ma soovin, et see, mida ma siin ütlen, ka jõuaks kuulajateni mul on väga hea meel selle üle, et ma saan tutvuda inimeste kogemustega, õppida seda, mida meil tulevikuks vaja on meil on vaja ausust, mul on vaja, meil on vaja kuulata seda, mida inimesed on öelnud ja, ja mida on öelnud need inimesed, kes suhtuvad kriitiliselt asjadesse, kes analüüsivad, mis toimib, mis ei, mis ei toimi. ja ainult ministrid, ministeeriumite töötajad ei peaks seda tegema, seda peame, peaksime kuulama ka, ka kriitilisi arvamusi väljaspoolt mul oli väga hea meel kuulda ka Läti kogemustest, sellepärast et siin me võisime tõdeda, et partnerlus on tuleviku jaoks oluline ja ka mina olen sellega nõus, just seda meil ongi vaja meie komisjonis oleme me aru saanud, et partnerlus on tuleviku jaoks oluline aluspõhimõte, kõik sidusrühmad tuleb kaasata, kutsuda ühisesse projekti, äh, töötama planeerimise ja programmide kallal. seda tehes äh, õpime me tundma neid inimesi, kes rohujuure tasandil äh, selle teemaga tegelevad ja me saame neid õpetada, me saame kogemusi jagada. partnerluse põhimõte on väga oluline, mul on sellega isegi kogemusi, sellepärast et mina olin ühe väikelinna linnapea äh, Rootsis, siis kui me Euroopa Liiduga liitusime ja väikese kohaliku omavalitsuse esindajana ei pakuta sulle mingisuguseid kutseid ega kohti, tuleb selle eest võidelda tuleb võidelda, et saaks sõna sekka öelda äh, äh, riigi tasandi inimeste äh, juttu, kes arvavad, et, et nemad teevad paremini. Joakim Seller, suur tänu meie neljale eksperdile, kes on jaganud meile oma analüüsi, oma seisukohti, struktuuripoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika kohta. niikaua, kui meil need on, järgmisel programmiperioodil peaksime me samuti toetama majanduslikult äh, nõrgemaid piirkondi Euroopas selleks, et vähendada äh, lõhet suure, tugevamate ja väiksemate, nõrgemate piirkondade vahel. Lääne- ja Lõuna-Euroopas äh, on samuti näiteid selle kohta. alati ei ole asjad olnud äh, hiilgavad, äh, on selliseid piirkondi, kuhu on äh, suuri vahendeid investeeritud, kasutades tõukefonde ja nii edasi, aga tulemusi pole kuskil näha. selleks, et sageli kasutatakse ära kesk- keskvalitsus kasutab neid vahendeid ära oma keskvalitsuse inf-, suurte infrastruktuuriprojektide elluviimiseks äh, ja need ei pruugi isegi tegelikult olla kõige kasulikumad. ja Kesk- ja Ida-Euroopas ähm, ja on, on samuti sellised probleemid ka mina olen oma silmadega näinud, et ehitatakse kanalisatsioonisüsteeme piirkondadesse, kus küladel ja linnadel tegelikult puuduvad ühendused kanalisatsioonisüsteemiga liitumiseks ja võimalused kanalisatsioonisüsteemiga liitumiseks nii et tekib küsimus, milleks see üldsegi vajalik on. nagu näiteks sellised reo, kui on tegemist reovee käitlemise jaamadega, siis kui seda kasutada ei saa, siis loomulikult need, kes ehitavad selle, selle reovee käitlemise jaama, on rõõmsad, aga, aga teistel pole sellest vähimatki kasu. nii et äh, selliste projektide pärast tekib üldsegi küsimus, äh, kas äh, Ühtekuuluvusfond ja teised tõukefondid üldsegi on kasulikud. kuulasin ära, mida teil öelda oli, teie viisakalt viitasite võimalikele probleemidele, aga kui me nende probleemide kallal ei tööta, siis äh, ma arvan, et äh, need probleemid ainult paisuvad me peame kasutama neid äh, vahendeid, mis on meie käsutuses, et meie siseturgu ja meie konkurentsivõimet Euroopas tervikuna parandada. minu küsimus teile oleks, et milline oleks, millised oleksid teie nõuanded äh, selleks, et äh, kuidas me saame liikmesriike mõjutada nii, et neid vigu tulevikus välditakse. ja olen nõus meie Rootsi kolleegiga, koostööd äh, piirkondadega tuleb parandada. sellest ei piisa, kui me lihtsalt ehitame uusi taristuid, ehitame teid, kui keegi neid teid tegelikult kasutama ei hakka on väike ehitusbuum, kuid äh, pikaajalist positiivset mõju nende piirkondade majandusele või ka nende riikide majandusele ei ole. teadusuuringute koondamine ja ühendamine tootmise sektoriga on hea idee, kuid paraku, paraku Ida- ja Kesk-Euroopa riikides on selles vallas veel palju jäänud teha ja võib-olla just selle kallal peaksime rohkem töötama. ma annan endalegi sõna ja minu küsimus oleks sellel härra Valentovskile. Te ütlesite, et Kesk- ja Ida-Euroopas on innovatsioon ettevõtete pärusmaaks ja mingisugust äh, ühist lähenemist innovatsioonile ei ole, võib-olla te räägiksite natuke, millest see tuleneb, äh, sotsiaalse kapitali puudumisest äh, või hierarhiliste sidemete puudumisest meie ühiskondades ja võib-olla Äh, on ka rohkem koostöövõimalusi äh, võrgustikutöö ja kas selles suunas liigutakse? ja nüüd annan sõna meie tänastele asjatundjatele, võib-olla kõigepealt äh, John, sina ja kui volinik või komisjon soovib sõna, siis eh, pärast asjatundjaid. suur tänu! ma ei vali kõige lihtsamaid küsimusi, vaid valin need küsimused, mis olid nagu rohkem mulle suunatud, kõigepealt härra Kirillov, loodan, et hääldasin teie nime õigesti küsimus, kuidas mõõta haldussuutlikkust, see on äh, selline nipiga küsimus. regionaalarengu ja tööhõive direktoraadid äh, teevad selle kallal tõsist tööd ja haldussuutliku, äh, haldusliku suutlikkuse mõõtmiseks on mitmeid aluseid, inimressursi kvaliteet, ressursside haldamise moodused, erinevad menetlused, stabiilsus ning äh, ka see asjaolu, kas äh, kogemustest õpitakse, kas äh, on selline õppeprotsess käimas ja ebastabiilsus tavaliselt seda näitajat just häirib ja siis halduskultuuri küsimus muidugi. aga on näiteid ka sellest, et väiksemad riigid suudavad on suutlikumad analüüsima seda. minu instituudis kahe tuhande kolmandast kahe tuhande kaheksanda aastani ja Eesti, Läti ja Poola olid äh, kõige suutlikumad äh, haldussuutlikkuse osas. see näide küll ei kinnita suurte väikeste riikide vastandamise põhimõtet, aga aga siis juba oli olemas detsentraliseerimine ka äh, Poolas, nii et see on ka äh, heaks näiteks. ja haldussuutlikkuse osas siis jah, äh, Leedu ja Eesti olid esilinnas. Jan Olbrecht ja seda, kas me saame üldsegi Kesk- ja Ida-Euroopa riike liigitada üheks grupiks. jah, Äh, nende gruppi koondamisel on teatavaid äh, e-, eeliseid, äh, sellepärast et majandusareng ühtekuuluvuspoliitika kontekstis ja strateegiline mõtlemine, see on aga viimastel aastatel mõelnud, muutunud, siin mainiti juba, et mitte ainult Poolas, aga ka terves reas teistes riikides on ilmumas sellised strateegiad, mille puhul äh, siseriiklikke huve äh, siseriiklike huvide teenistuses kasutatakse ühtekuuluvusfondi vahendeid. ja samas on ka sellist äh, innovatsioonipõhist lähenemist, mis toob rohkem lisandväärtust, mis puudutab haldus süsteeme, siis äh, sellest kontekstist tõesti äh, ei ole enam mõistlik võib-olla kasutada Kesk-Ida-Euroopat, sellepärast et haldussuutlikkuse osas mõned Kesk-Ida-Euroopa riigid on paremad Lääne-Euroopa riikidest. siis infrastruktuuri kulutused, härra Zeller. Euroopa Liidu esimeses viieteistkümnes liikmesriigis ning ka uutes liikmesriikides on kulutuste kvaliteet erineb ja see sõltub sellest, kas äh, analüüsitakse ressursside jaotamist äh, strateegiliselt äh, ning oluline on ka see, millega on haldusüksused tutvunud ja siinkohal on kõige olulisem see, kuidas me saaksime olukorda paremuse poole suunata ja mida parlament saaks ära teha. mul on tunne, et kui meil on rohkem tulevikule suunatud äh, poliitika, eesmärkidele suunatud poliitika tulevikus ja me tahame seda, siis äh, Euroopa Parlament võiks äh, omalt poolt toetada komisjoni aidata komisjonil nõuda komisjonilt äh, selged aruanded selle kohta, mis koha peal toimub ja probleemide küsimustes tuleb olla ausameelsed, avatud, otsekohesed ja Regionaalarengu Komisjon Euroopa Parlamendis peaks tegema sama, äh, nagu eelarvekomisjon teeb eelarve kontrolli ja heakskiitmise menetluse käigus ja lõppkokkuvõttes äh, on see kõik ju see, kuidas me hindame ühtekuuluvuspoliitikat. suur tänu, mina sooviksin vastata rumeenia keeles, ütleb äh, härra Rüptu. meil oli mõned küsimused, mis puudutasid Rumeenia kogemust ja integreeritud linna programmi ettevalmistustööd, me valmistame ette riikliku territoriaalse arengu programmi, see on väga oluline programm, mis käsitleb linna arengut erinevatel tasanditel, ma ei hakka seda üksikasjalikult siin lahkama, aga sellel strateegial on tõesti erinevad, väga palju erinevaid külgi ja elemente samal ajal valmistame ette programmidokumente. võin teile selle kohta näite, et ühes ettekandes siin mainiti asjaolu, et programmide to toomine ühise kogukonna öö, ähm, poolt juhitud öö, äh, katuse alla on teretulnud, meil on see juba olemas väike, vaesemates piirkondades, ka linnapiirkondades ja sel moel lahkame me või käsitleme me erinevaid probleeme alates sotsiaalsest kaasamisest kuni ka teiste erinevate töövaldkondadeni. meil on Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa Ühtekuuluvusfond, Euroopa Regionaalarengu Fond ja meil on integreeritud meetmed ning äh, kavandamises me, kavandamisfaasis me püüamegi siis vaadata, kust on kõige mõistlikum ähm, programme rahastada, ähm, samal ajal kõigist programmi eeskirjadest kinni pidades, äh, kuid kõige olulisem on äh, vast see, et senistest pilootprojektidest ilma kodanikuühiskonda ja kohalikku piirkonda kaasamata võime me öelda nende projektide põhjal, ei õnnestu meil kunagi mingisuguseid probleeme lahendada. sellepärast, et jah, kohalikud omavalitsused võib-olla äh, teevad suuri investeeringuid, kuid nad ei suuda enam hallata seda, mis pärast seda juhtub ja seetõttu äh, suurematel osadel meetmetel ei ole mingisugust pikaajalist äh, mõju. mis puudutab mitme fondi vahenditega rahastatud programme, siis meie otsustasime äh, rakendada teatavaid valiku- ja rakendusmehhanisme. püüame seda saavutada siis, ka siis, kui tegemist on maaelu arenguprogrammidega ning äh, me püüame leida selliseid mooduseid, äh, kuidas maaelu areng ja linnaelu areng saaksid käia käsikäes, meil ei ole võib-olla väga peeneid mehhanisme selle tagamiseks, kuid me püüame igal juhul tagada seda, et äh, meil oleks pikaajaline positiivne mõju kõigile asjaosalistele. mina ei ole otseselt äh, vahendite jagamisega seotud olnud, kuid äh, tavaliselt, nagu ma tean, rakendatakse avalikku haldust ähm,, haldus- ja kontrollisüsteemide muutuse kohta ütleksin ma selle pärast, sellega seoses, et äh, minu teada seda ei saa muuta ilma äh, komisjoni informeerimata ja meil on ka oma kontrolliorgan Rumeenias ja igasuguste muutuste muutustel hoiavad nad silma peal ja tõesti, avalike hangete puhul äh, mingisuguseid muutusi äh, juhtimis- ja kontrollisüsteemides ei olnud, aga ma kujutan ette, et äh, mõningatel uutel liikmesriikidel on olnud sellega probleeme ja mõning-, mõned uued liikmesriigid võib-olla tõlgendavad asju teistmoodi kui teised, võib-olla toetuse saaja, abi saaja süsteemi haldaja, liikmesriigi äh, auditeerimisorgan ja Euroopa Komisjon on võib-olla ühte sätet kõik erinevalt äh, tõlgendanud ja Rumeenia sai aru korraga, et äh, me saime, et neli erinevat asjaosalist on ühte sama asjaolu võib võib-olla erinevalt äh, tõlgendanud, see on tekitanud äh, mitmeid äh, tõrkeid Rumeenias, teate, et kuus programmi peatati, aga probleemiks oli ainult kogemuste puudus nende inimeste puhul, kes seda programmi üritasid ellu viia, nad soovisid seda teha nagu kord ja kohus, kuid nende tõlgendamisoskused jätsid soovida ning äh, lootkem siis, äh, et äh, me oma kogemustest õpime. ning veel üks kommentaar märkuse kohta, mis tegelikult mind ei puudutanud, aga siin mainiti seda, kui kasulik on infrastruktuuri projekti elluviimine ja infrastruktuuri vahendite e, e, ja infrastruktuuri investeeritud Euroopa vahendite mõju mainiti siin. mina arvan, et see mõju on ju otseselt seotud sellega, millised eesmärgid on endale seatud ja millised on prioriteedid. kas me tahame, et meil on äh, maksimaalne mõju või me tahame, et meil oleks parim süsteem, mis aitab meil seda mõju äh, lõppkokkuvõttes tagada ja mõnikord kontrolli- ja rakendussüsteemide eeskirjad ei äh, sobi kokku ja siis äh, seetõttu oleme me sunnitud tegema teatavaid muutusi. Yes um,, I would like to. proua Soola, mul on kaks märkust äh, üks neid puudutab eeliseid ja puuduseid. see oli ka mulle suunatud, see küsimus, hoolimata sellest, et Läti on väike riik ja hoolimata sellest, et kolleeg mainis, et Euroopa Liidu fondide vahendite rakendamine on olnud Lätis päris tõhus, see ei kindlasti ei õõnesta seda integreeritud lähenemist, seda lähenemist on Lätis käesoleval perioodil linna piirkondade arendamisel kasutatud ja ehm, haldusüksused leidsid, vallad leidsid, et see oli ehm, vägagi sobiv nende vajadustele. nüüd millised on sellise süsteemi eelised, sellise lähenemise eelised? et enam anda otsustusõigust äh, kohalikele omavalitsustele, kui äh, keskvalitsusel on mingi temaatiline programm ja siis nad äh, kuulutavad välja hanke ja vallad saavad rahastust taotleda. võib-olla see olukord on valdades küll erinev, et ühel aastal see võib olla mõnel linnal võimalus taotleda rahastust, eh, samas eh, kui mõne aasta pärast see oleks mõistlik, nii et oleks eh, siis võimalus kohalikel omavalitsustel osale-, otsustada ise, see oleks kasulikum ja tooks enda kaasa paremad tulemused ja me ei räägi siin mitte ainult, me ei räägi siin mitte ükskõik millistest kulutustest, vaid väga selgelt välja toodud eesmärkidest nii et selline tasakaal peaks äh, olema kohaliku tasandi otsuste ja kesktasandi otsuste vahel. nüüd äh, see küsimus, mis puudutab kulutusi taristuprojektidele ja et need ei ole mõnikord väga tõhusad äh, väga tulemuslikud, ma olen täiesti nõus teiega näiteks keskkonnataristu osas, ähm, reovee äh, käitlemine, näiteks ähm, miljon eurot kulutatakse, siis ainult kümme majapidamist äh, kasutavad seda reoveepuhastusseadet. nii et äh, ei ole siin mingit võluvahendit. ma võib-olla mainiksin kolme võimalikku lahendust. üks on siis ähm, õppida vigadest ja ko koostada programme paremini, jätta ka teatud paindlikkus sinna sisse. kui me vaatame praegust olukorda, siis see võib vägagi suuresti erineda kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta olukorrast, nii et seetõttu me peaksime jätma piisava mänguruumi ka oludega kohanemiseks. partnerlus on samuti väga tähtis. meie, ma tean, et arutelud Euroopa Parlamendis on sel teemal juba aset leidnud MTÜ-d on sellega rahul ja leiavad, et see on positiivne samm, et enam kaasata kohalikke omavalitsusi. nii et meil oleks võimalik saavutada tasakaalustatum tulevus, tulemus. ja viimane potentsiaalne lahendus. me võime arvata, et Euroopa Komisjonil on siin päris suur järelevalvefunktsioon, vaatamaks üle ka partnerluskokkuleppeid, nõutakse, et need kulutused oleksid ka põhjendatud ja põhjendada, palutakse põhjendada seda, kuidas see tulemusteni viib. seda kohalikelt omavalitsustelt ja MTÜ-delt, et paremini siis peegeldataks tegelikke vajadusi riik, riskis ja, ja ka millised on äh, võimalikud äh, lahendused? Just very shortly uh, <clears throat> uh in response. härra Valendovski, palun. see, need on uh, monitooringuga puutuvad uh,, seonduvad küsimused on väga tähtsad uh,. peaksime vaatama, millised on tulemused innovatsiooni vallas uh, millised on need kõige innovaatilisemad äh, piirkonnad, kõige tähtsam on vaadata siiski ka nende näitajate taha, vaadata, mis tegelikult on toimumas. ja nii oleks äh, meil võimalik ka innovatsiooni soodustada palju enam, viia see maailma äh, tasemele vaadata seda, kus on suurem innovatiivsete tegevuste kontsentratsioon, kus on rohkem eh, tööstustegevust, kus eh, luuakse töötlevas tööstuses eh, töökohti ja, ja teised regioonid võivad olla jälle teenustele keskenduvad, nii et see oleks selline funktsionaalsem lähenemine, seda on püüdnud ka järgida. kõige tähtsam on mõista seda, mis äh, siis äh, toimub nende näitajate, nende indikaatorite taga, regioonid äh, soovivad leida usaldatavaid äh, mõõdikuid selleks, et oma eesmärke saavutada. nii et mulle tundub, et siin, seal suunas, sinna suunas me ka järgmisel programmiperioodil liigume. nüüd proua esinemise küsimus, et kas on kuidagi ettevalmistusi tehtud koostööle põhinevale mudelile ja mulle tundub, et see on juhtumas, see, need asjad äh, liiguvad küll edasi aeglaselt, olgu siis äh, tegemist koostöövalmidusega või, või muude faktoritega, mulle tundub, et see kõik on siiski muutumas ja need raamtingimused kindlasti on äh, abiks näiteks teadusuuringute infrastruktuuri investeeringud, kuid neid ei kasutata viie aasta jooksul ja siis ettevõtted ootavad. et ma arvan, et siinkohal kindlasti positiivsed muudatused toimuvad. me räägime praegu vähem mehhanismidest, mida me soovime innovatsiooni valdkonnas toetada ning vähe pöörame tähelepanu õppetundidele minevikust praegu kestvast äh, programmiperioodit, nii me peaksime enam uuele potentsiaalile ja mm, innovaatilistele tegevustele avatud olema, nii et seetõttu on ka usalduse puudust täheldada. ja see sõltub ka koostöö traditsioonidest erinevates riikides. tahaksin tänada kõiki eksperte, kes on täna tulnud siia see oli väga huvitav mõttevahetus, eriti selle kon-, selles valgus, mida me kuulsime ka ministritelt. nüüd äh, läksime kiiresti viimase sisulise ähm, teema juurde meie päevakorras äh, ja kui ma õigesti aru saan, siis äh, härra Palas on ka siin, nii et nüüd saame siis kuulda ka komisjoni uuringust, mis puudutab hariduslikku ebavõrdsust Euroopa Liidu regioonides ja siis on mul ka mõned teated komisjoni liikmetele, aga see tuleb siis hiljem. Thank you very much, madam uh, chair and uh, um, good evening or late. suur tänu, proua esinaine. tere õhtust, pärastlõunat teile kõigile. mul on väga hea meel, et teie komisjon kutsus komisjoni öö, um, esindajad siia seda uurimust tutvustama. see puu-, uurimus puudutab siis hariduslikku ebavõrdsust Euroopa regioonides. ma arvan, et ma kõigepealt tutvustan mõningaid peamisi järeldusi ja siis ka teen mõningad ettepanekud, milliseid poliitilisi meetmeid võib-olla ka Euroopa Liidu poolt tuleks tarvitusele võtta see raport on siin saalis ka teile saadav, kättesaadav, meil on mõningad ka pressiavaldused tehtud selle kohta ning loomulikult veebis on kõik kirjas. miks on see teema siis nii tähtis? võib vististi öelda, et meil on päris palju tõendeid selle kohta, et regionaalsed, regionaalne ebavõrdsus haride, hariduses ei ole mitte probleem iseeneses, vaid see peegeldab ka suuremat ebavõrdsust regioonide vahel see on otseselt seotud äh, majandusarenguga ning haridusliku arenguga mitmetes erinevates regioonides. loomulikult on see seotud äh, ka sellega, et paljud kõrgemalt äh, haritud inimesed otsustavad oma kodupiirkonnast lahkuda, see on siis ajude äravool, mis on seotud ka ma-, aeglasema arenguga. suur osa inimesi kes on kõrgelt kvalifitseeritud, lahkuvad oma kodupiirkonnast. ehk siis teadmised lahkuvad piirkonnast. ning see mõjutab siis majanduse arengut selles piirkonnas. see on oluline ka sotsiaalse sidususe jaoks, sest regionaalsed erinevused hariduses võivad pärssida mitte ainult majanduslikku arengut piirkondades, vaid ka sotsiaalset sidusust nii piirkondades kui ka Euroopa Liidu tasandil. kõigepealt, mida see raport siis puudutab? meil on ekspertide võrgustik, kes tegelevad sotsiaalsete aspektidega hariduses ja koolituses, kes siis koostavad uuringuid komisjoni jaoks. ning siin on nüüd ülevaade teoreetilisest ja empiri-, empiiristest äh, tõenditest, äh, andmetest äh, haridussüsteemide kohta, see puudu-, on hangitud Eurostatist, aga ka mujalt. uurijate meeskond on väga hästi kõrgelt kvalifitseeritud, seal on professor Danny Dorling ja Dimitras Pallas Sheffieldi ülikoolist Ühendkuningriigist, nemad juhivad seda. soovisime, et üks nendest ka siia täna tuleks, aga nad kahjuks ei saanud loodetavasti ma suudan õigesti tutvustada seda raportit. raportis on sees üle saja kaardi, mis peaks siis mm, illustreerima neid regionaalseid erinevusi hariduses. loomulikult uurimussüsteem oli üsna kõrgetasemeline, samas teatud piirangud tulenevad andmete kättesaadavusest, NATS kaks tasemel on peamiselt andmed hangitud. riigid kus meil NATS kaks regioone ei ole, siis nende puhul, neid me päris hästi siin uuringus võrrelda loomulikult ei saa. Need andmed ei ole ka alati kõige uuemad, andmed peamiselt päri-, pärinevad kahe tuhande kümnendast aastast, aga järeldusi saab teha ikkagi ning siin nüüd üritatakse kaheteistkümne erineva mõõdikuga analüüsida neid kaarte ja öö, graafe, graafikuid ning siis tuua välja peamised probleemid. mis on siis küsim-, peamised küsimused siin aruandes? kõigepealt üritatakse vastata küsimustele, millisel, millised piirkonnad on hariduslikult paremas olukorras üle Euroopa, ehk siis üritatakse luua selline hariduse Euroopa kaart ning teine küsimus, kuidas saab võrrelda, võrrelda liikmesriike ähm, hariduslikult ähm, nende siseriiklikul tasandil ning kolmas peamine küsimus on, milliseid poliitilisi meetmeid me saaksime vastu võtta, et erisusi vähendada. vaatame nüüd kaarti. siin üks saadik tõstatas küsimuse, et märkis, et väga, et võimatu on lugeda neid, seda väiksemat kirja siin. ma vabandan, aga loodetavasti äh, paberkujul saate te paremalt info, paremini info kätte, aga vaatame kõigepealt seda analüüsi erinevate Euroopa Liidu regioonide vahel. siin on nüüd terve Euroopa Liidu kaart ees. esimene mõõdik on madala kvalifikatsiooniga inimeste osakaal. siin üritame mõista, kus on, kus piirkondades on suuremad probleemid, kus on eriti palju madala kvalifikatsiooniga inimesi. ehk siis eh, inimesed, kellel on eh, kuni madalam keskharidus. siin on suur põhja ja lõuna vaheline lõhe siin kaardil suur ebavõrdsus on näiteks Portugalis, Hispaanias, Itaalia ja Kreeka regioonides. ja on siin kuidagi ka jäänud kaardi peale, ka seal on suured erinevused üsna. kui vaadata spetsiifilisi piirkondi, siis need piirkonnad, kus on kõige rohkem madala kvalifikatsiooniga inimesi, siis need on äh, Portugalis, Põhja-Portugalis, Extremadura, Hispaanias ja nii edasi need on siis nii-öelda kõige halvemas olukorras piirkonnad. samas, kus on väga hästi, hästi vähe või mitte nii väga palju madala kvalifikatsiooniga inimesi, siis äh, siin võib välja tuua terve rea Saksamaa piirkondi ja esimene nendest on Praha piirkond Tšehhis. nüüd siis kõrge kvalifikatsiooniga inimeste osakaal see võiks peegeldada ka siis madala kvalifikatsiooniga inimeste osakaalu, aga tegelikult asi on natukene keerulisem. see kaart näitab kõrgharidusega inimeste osakaalu. see on natukene kirjum kaart. kui vaadata nüüd eraldi piirkondi, vabandust jällegi väikese kirja eest, aga kõige kõrgem määr kõrgharidusega inimestest määr on näiteks siin Londonis, siis Brabantis, Belgias, Stockholmis, Pais Vaskos, Hispaanias, Hollandis veel ja Brüsselis näiteks, siis kõige madalam määr, väga madal, seitse protsenti ainult, on näiteks Severo Zapadis Tšehhi Vabariigis siis Suud-Monteenias Rumeenias, siis Valle d'Aosta Itaalias, Alentejo Portugalist jälle. siis on need, need olid siin need äärmused sellest kaardist siis. nüüd vaatasime madala ja ka kõrge kvalifikatsiooniga inimeste osakaalu, huvitav oleks ka vaadata kui palju osaletakse elukestvas õppes, mis on ka üks mõõdik tööjõu kvalifikatsiooni tõstmises. üle Euroopa on väga suured erinevused. siin on selline põhja ja kagu lõhe, isegi mitte põhja ja lõuna lõhe väga suur osalus on Ühendkuningriigis, Taanis, Rootsi ja Soome piirkondades ning vähem osaletakse pigem Kagu-Euroopas. ning siin on need numbrid ka välja toodud piirkondades, kus on väga väike osalus elukestvas õppes, näiteks Bulgaaria, Severo-Zapadeni piirkond, siis Kreeka piirkonnad, Bulgaaria piirkonnad jällegi vabandust, kui ma halvasti hääldan neid nimesid, ütleb kõneleja. samas väga kõrge osalus on palju, paljudes Ühendkuningriigi piirkondades, nagu näiteks äh, Londoni keskmes, äh, Taanis, Midjüllanis ja nii edasi. siin on kah siis jällegi selline huvitav põhja ja lõuna lõhe siin on nüüd erinevused äh, regioonide vahel, mis puudutab juurdepääsu kõrgharidusele. geograafiline juurdepääs siis. see mõõdik näitab äh, siis äh, inimesi, kes elavad vähem kui tunni aja kaugusel lähimast ülikoolist. loomulikult on see ainult geograafiline mõõdik, aga huvitav on ikkagi uurida näha, et Ceutas eh, Hispaanias mitte üllatuslikul kombel on kõige suurem probleem, aga samas ka jällegi Severo Zapadenis Bulgaarias, Ciudad de Melias Hispaanias ja nii edasi. samuti tuleb ettevaatlikult suhtuda sellesse mõõdikusse, sest järjest rohkem on ka võimalus eh, õppida avalikus ülikoolis, avatud ülikoolis või näiteks internetis samuti Põhja-Euroopa esineb üsna halvasti siin. Põhja-Rootsi ja Põhja-Soome, aga teised mõõdikud näitavad, et tegelikult, tegelikult nendes riikides on haridusega üsna head lood. järgmisena, mis toimub liikmesriikide sees? siin me üritame näidata lõhet kõige edukama ja äh, kõige edutuma regiooni vahel ühe riigi sees. ja kasutasime siin samu mõõdikuid siis. kõigepealt äh, madal äh, hariduslik kvalifikatsioon. siin on riikide nimekiri, kus kõige suurem lõhe on kõige edukama ja kõige kehvema regiooni vahel. mis puudutab siis madala kvalifikatsiooniga inimeste osakaalu kõige madalam osakaal on Alsas-, Elsassis, Prantsusmaal, Korsikal kõige suurem. Prantsusmaal on siis see lõhe kõige suurem Euroopa riikidest. järgmisena Kreeka, Hispaania, Rumeenia ja Saksamaa, kus on ka suured lõhed aga siis Iirimaa, Slovakkia, Austria, Soome on jällegi paremas olukorras siin. ma suhtuksin ka ettevaatlikult sellesse indikaatorisse, sest kui mõnes regioonis on väga vähe inimesi madala kvalifikatsiooniga ja kui võrrelda seda keskmise määraga teises regioonis, siis see lõhe võib olla väga suur. ehk siis mõni väga edukas piirkond võib Äh, muuta olukorra palju halvemaks üldiselt riigi jaoks. siis äh, kõrgharidust saavad tudengid, järgmine mõõdik. see puudutab siis meie tulevikku, ehk siis praegused üliõpilased. see näitab siis ka, kui palju tulevikus on kät-, saada äh, kõrge kvalifikatsioon sageli on see nüüd seotud äh, pealinnadega. suurimad lõhed on Belgias Brüsseli ja Luksemburgi provintsi vahel. Tšehhi Vabariigis, Austrias ja Itaalias on samuti äh, tudengite arvus suur lõhe. Äh, Kreekas ja Rumeenias on samuti üle kaheksakümne protsendiline lõhe. aga sageli selgitab seda asjaolu, et kõrgharidusele on parem juurdepääs pealinnades, suuremate linnade juures. pilt on natukene teistsugune, kui vaadata kõrgharidust saanud inimesi. kui palju, milline määr üliõpilastest lõpetab ülikooli? siin on natukene teistsugune nimekiri ehk siis ülikooli lõpetanute arv. lõhe on üsna suur öö, äh, nende piirkondade vahel, kus on palju öö, äh, ülikooli lõpetanud inimesi ja kus vähe. Ühendkuningriigis on suur lõhe Prantsusmaal, Tšehhi Vabariigis, Hispaanias, Slovakkias ja Rumeenias ja siis Prantsusmaal Ile-de-France on kõige kõrgemalt haritud piirkond, Prantsusmaal Korsikal on ainult natuke rohkem kui üksteist protsenti kõrgelt haritud inimesi. samuti siis riigid, kus see lõhe on väike, Iirimaa, Itaalia, Sloveenia, Portugal ja Soome ja Austria. seal on see protsent alla kümne. viimane mõõdik sisemiste Äh, erisuste kohta, vaatame siis äh, täiskasvanute osalust äh, elukestvas õppes riigisiseselt võrdlus. suur lõhe on Ühendkuningriigis, Slovakkias ja Taanis, aga Ühendkuningriigi ja Taani puhul vähemalt saab seda selgitada sellega, et et elukestva õppe määrad on Euroopa mastaabis väga kõrged nendes riikides aga igatahes siin näidatakse, et äh, riigisiseselt on suured erinevused. see oli selline lühike ülevaade sellest raportist. tuleb tunnistada, et tõendeid on tegelikult palju rohkem, kui ma täna sain teile tutvustada. Äh, ma tõesti soovitan teil seda uurida. aga mõningad mõtted äh, selle kohta, kuidas poliitilised meetmed saaks olukorda mõjutada, seegi võiks teie komisjoni huvitada. see uuring näitab, et see, kus te Euroopas elate, võib äh, oluliselt mõjutada teie haridust ning äh, väljavaateid eluks. see on oluline järeldus. samuti tuleb mõista, te niikuinii teate ka, et öö, äh, öö, äh, tegelikult riiklik äh, keskmine ei peegelda sageli regioonides toimuvat. samuti võime me näha, et regioonis toimuv tegelikult mõjutab vägagi hariduse olukorda. mida siis saab ette võtta selleks, et neid erisusi vähendada? asi ei ole muidugi uus ja ei saa öelda, et midagi pole ette võetud, väga palju poliitilisi meetmeid on juba ellu rakendatud, paljud riigid on palju juba et-, teinud, aga endiselt on võimalus olukorda parandada, õppida. Ehm, riigid järjest rohkem eh, jagavad rahasid regioonide vahel ümber rohkem toimub sihtotstarbeline rahastamine, näiteks me Portugalis, Prantsusmaal, Inglismaal, Rootsis e-, eraldatakse eriprogrammidele fonde. aga oluline sõnum on ka see, et meil on vaadat-, vaja keskenduda ka poliitikavaldkondade vahelistele sünergiatele. sest äh, haridusega ei saa tegeleda üksinda, kui me räägime regionaalsest arengust. nagu ma ütlesin, siis äh, erinevused haridustasemes on väga sageli seotud äh, tööhõive mudeliga, erinevustega sissetulekus ja nii edasi loomulikult peab lähenema ole, lähenemine olema sektoriülene ja keskenduda ei saa ainult haridusvaldkonnale. see on oluline sõnum. ja lõpetuseks või võib-olla kõige olulisem aspekt. järjest rohkem tõendeid on meil selle kohta, kui tähtis on inimkapital regionaalarengu ja majandusarengu jaoks regionaalsel tasandil. võib näha, et see seal, kus on haridust, on ka rohkem innovatsiooni, teadust ja majanduskasvu sellest, selle tulemusena. niisiis, majandus tõuseb seal, kus on võimalik, kuhu on võimalik meelitada haridust. seega on mõtet äh, laiendada osalust kõrghariduses. see on ka meie oluline sõnum kui nüüd vaadata, kuidas Euroopa Liit saab panustada. loomulikult suur, palju saab ära teha regionaalsel ja riiklikul tasandil, aga mida saaks ära teha Euroopa? kõigepealt tuleb mõista, et Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia, äh, tark, jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv, selle eesmärke saab kasutada ka üldises poliitilises raamistikus need peamised eesmärgid, mis puudutavad nii koolist vara lahkujaid kui ka kõrghariduse osakaalu tõstmist, on väga olulised siin ning seda võiks rak-, kasutada ka regionaalsel tasandil. siis samuti saame ära kasutada riigi spetsiifilisi soovitusi, kus keskendub, kus võiks, kus on keskendutud viimastel aastatel ka äh, mis puudutab haridusele keskendunud eraldi poliitilisi meetmeid, siis meil on strateegiline raamistik äh, poliitiliseks koostööks ja avatud äh, koostöömehhanism, kus siis liikmesriigid saavad äh, üksteist aidata. ka sellega peaksime me jätkama seda koostööd isegi süvendama. ja mõtlema, kuidas parandada võrdsust ja sotsiaalset sidusust ka hariduse läbi. siis kaks hiljutisemat poliitilist algatust. novembris eelmisel aastal tuli komisjon välja teatisega, äh, mille nimi on Rethinking Education. üks peamisi sõnumeid oli, et me peame kvalifikatsiooni tõstma. et astuda vastu kahekümne esimese sajandi väljakutsetele, demograafilistele muutustele, üleilmastumisele on vaja kõrgemat kvalifikatsiooni. eriti vetoskused on olulised regionaalses kontekstis. mainiksin ka veel algatust äh, hariduse avamine, mida tutvustatakse kolleegiumis homme tegelikult. see on üsna ulatuslik teatis Vassiljev, volinikud Vassiljev ja äh, Kruus koostasid selle räägib eh, e-õppest, eh, kaugõppest, uuritakse IKT kasutamisvõimalusi hariduses, sellest, kuidas ehm, halvemas olukorras inimesi ja ka regioone rohkem kaasata. ning loomulikult on vaja välja töötada ka hariduses parem IKT infrastruktuur. niisiis, uurige homme ka seda teatist. nüüd rahastamisvahendid praegu on loomulikult oluline aeg. algamas on Erasmus pluss programm kahe tuhande neljateistkümnendast aastast ning võimalused suurenevad kõikidel tasanditel. haridusinstitutsioonid, regionaalsed, kohalikud ja omavalitsused ja ka riigiametid saaksid teha siin koostööd ning Erasmus peaks lük-, aitama ka regionaalsete erinevuste vastu võidelda. ütleksin ka paar sõna Euroopa tõuke- ja investeerimisfondidest. kui vaadata investeeringut haridusse, koolitusse ja ühtekuuluvusse, siis senised tõendid selle kohta, mida me oleme saavutanud praeguse ja eelnevate programmeerimisperioodide jooksul siis tuleb tunnistada, et päris palju tööd selle kohta, et investeeringud haridusse isegi võrreldes eh, investeeringutega infrastruktuuri ja ettevõtlusesse eh, on toonud väga palju sisse. see on uurimus aastast kaks tuhat neli, üks hilisem uuring näitab, et eh, parema kvaliteediga inimkapital toob kaasa parema kvaliteediga regioonid. ning samuti on tõendeid selle kohta, et suurenenud äh, ebavõrdsus inimkapitalis toob kaasa ka majandusliku suurema ebavõrdsuse, ähm, ehk siis rohkem tuleks investeerida inimkapitali ning kahe tuhande üheksanda aasta uuring ütleb, et kõrgharidus on kõige rohkem seotud äh, kõrge majandusarengu tasemega. ehk siis kõrgharidus on tähtis. kokkuvõtted nüüd äh, ühtekuuluvuspoliitika jaoks, võttes arvesse ka praegusi läbirääkimisi uue rahastamisprogrammi jaoks. võib äh, järeldada, et oluline on investeerida märkimisväärselt läbi Euroopas tõukeinvesteerimisfondide haridusse ja koolitusse ning samuti võib järeldada minu arvates, et see on oluline nii Euroopa Sotsiaalfondi puhul kus meil on eraldi ka temaatiline eh, sihtala number kümme selle jaoks, nii riiklikul kui regionaalsel tasandil. aga loomulikult ERDF-i jaoks on see oluline, kui me räägime hariduse infrastruktuurist, digitaliseerimisest, IKT infrastruktuurist, ka see on tähtis. Euroopa Sotsiaalfondi puhul tuleb ka tagada, et piisavalt investeeritakse ka inimkapitali läbi Euroopa Sotsiaalfondi. ja ilmselge on siin ka see, et ükskõik, mida me ka ette võtaks, peame me lähtuma eelkõige vajadustest, silmas pidama regionaalseid erisusi. ühtekuuluvuspoliitika puhul tuleks ära kasutada ka sünergiat. meil on väga häid tõendeid selle kohta, kohta, kui oluline on äh, äh, kooskõlastada äh, investeeringud näiteks teadusesse, innovatsiooni, tööhõivesse, sotsiaalsesse kaasamisse. ja loomulikult tuleb kaasata siin teisi Euroopa instrumente nagu Erasmus pluss ja Horisont kaks tuhat kakskümmend. me loomulikult töötame kooskõlas ka haridusministeeriumitega, üritame neile rõhutada ka äh, seda, et oluline on neil ühe, koostööd teha oma regionaalarengu ministeeriumitega. aga seda saab teha ka par-, läbi partnerluslepingute ja tegevuskavade, mis varsti tulevad. see olekski minu poolt kõik, loodetavasti ma ei rääkinud liiga kaua, loodetavasti see huvitas teid ja põhjustab ka elava arutelu, aitäh! Uh, I don't know if there are any questions, Victor? ma ei tea, kas küsimusi on? vabandust, Viktor. suur tänu teile selle ettekande eest, kuid on mõningad asjaolud, mis ei valmista meile mitte ainult tõsist muret liikmesriikidena, vaid ka kui kogu, valmistavad muret kogu meie liidule. paljudes meie liikmesriikides kasvab kirjaoskamatuse määr. varem on näitajad olnud teistsugused. nüüd, kus on kriis kasvab kirjaoskamatus ja kui, kuidas me saame üldse rääkida kõrgharidusest, kui öö, äh, me seisame silmitsi massiviisilise kirjaoskamatusega. teiseks äh,. linna ja maapiirkondade vahel on äh, tõsine lõhe, mitte ainult minu koduriigis Rumaan-, Rumeenias või äh, Bulgaarias, vaid ka teistes riikides kolmandaks tõsiseks murepunktiks on äh, liikmesriikides äh, ülikoolid. on äh, vägagi silmapaistvaid ülikoole, mainekaid ülikoole, kuid on ka ülikooli, mis ei suuda riiklikele standarditele vastata. ja veel tööpuudus pärast äh, kooli lõpetamist. kui on äh, oma haridustee lõpetanud äh, suurepäraste kvalifikatsioonidega vägagi võimekas õpilane, mida siis selle diplomiga peale hakata, mitte ainult Kreekas või Hispaanias, kus tööpuudus on lausa astronoomiline. see on tõsisemaks probleemiks kõikides meie ühiskondades kuidas siis veenda noori ülikooli õppima minema, kui äh, meie tööturg on äh, äärmiselt volatiilne ning äh, temal, sellel noorel inimesel on pärast raske leida tööd, isegi väiksemaid kvalifikatsioone nõudvat töökohta. see on väga tähtis küsimus. <clears throat> samuti ajude, massiviisiline ajude äravool on tõsine mure iseäranis ida pool, sellepärast et äh, Rumeenias, Bulgaarias, Ungaris äh, ja ma ei tea, kuidas on lood Poolaga, aga igal juhul äh, meie riikides noored, kvalifitseeritud noored inimesed otsivad Euroopa turul paremaid töökohti, see on iseenesest mõistetav. selline on turufilosoofia. kuid mis siis saab meie kohalikest kogukondadest, meie piirkondadest, meie ühiskondadest tervikuna. kui me peame oma lati alla laskma koha peal. see nõuab äh, strateegilist lahendust, mingisugust imerohtu mina siin leida ei suuda, aga tegemist on tõsiste mureküsimustega, millega peavad, äh, mille kallal peavad töötama kõik valitsused äh, ning lõpetuseks ütleksin ma, et et ka Hiina võtab äh, viis, Hiinas võetakse viis miljonit äh, üliõpilast pärast äh, kooli lõpetamist kohe tööle. ühes ühiskonnas võetakse viis miljonit inimest kohe tööle ja teiselt poolt siis vaatame läänemaailma, kus äh, meil on siin äh, kõrgete kvalifikatsioonidega, kõrgharidusega noored, äh, kes ei leia endale töökohti. kas me suudame nendele suurtele küsimustele vastuseid leida? Martin Schulz, kui ta kohtus Hispaania üliõpilastega, esitas küsimuse, mida me kõik teame needsamad traagilised küsimused äh, on asjakohased kõikides meie liikmesriikides. miks need liiglevad Brasiiliasse või Maagrevi piirkonda? sellepärast, et äh, meie liikmesriigid äh, ei saa tööle võtta isegi osa meie kõrgete kvalifikatsioonidega noorte põlvkonnast. Viktor, ma tuletaksin meelde, et kahjuks me peame nüüd oma koosolekuga lõpetama. Jan, sa saad tõesti väga lühidalt sõna meid jääb üha vähemaks, aga me võime rääkida üha pikemalt või kauem. ma tutvusin nende andmetega siin, äh, väga huvitavad on need äh, andmed, kõigepealt jah, me teame, et meil on olemas erinevused, aga huvitav on see, et miks need erinevused seal on ja ja millest need tingitud on, kas äh, elatustasemest, õpetajate haridustasemest koolide varustatusest. me peaksime nendele küsimustele vastused leidma. kuidas me peaksime investeerima selleks, et äh, selliseid äh, erinevusi vältida? erinevused on erinevad, näiteks äh, Luksemburgi provintsis on, Belgias on väga halvad näitajad, mis seal siis toimub. skp innovatsiooni näitajad on samuti huvitavad see on väga huvitav. ja äh, seda ma sooviksingi teada. ja kui te praegu ei jõua vastust anda, siis küll ma võtan teiega siis ühendust äh, ja see on tõesti väga huvitav. Mari-Teres Šantšov-Schmidt, palun. suur tänu, ma teen tõesti lühidalt ma olen täielikult nõus Jaan Alfrediga ja ma tahaksin tänada proua Eriksoni esitatud andmete eest. ja võib-olla me oleksime pidanud võrdlema varasemat arutelu andmeid äh, meie praegu ühtekuuluvusfondi andmete arutelu siis äh, sellega, mida teie meile tutvustasite. me Äh, ma saan aru, et teie eesmärgiks oli äh, vaadata, milliste poliitikatega me saaksime ebavõrdsust vähendada, meil on väga hea, kui me tutvume nende erinevustega, teame, millised need erinevused ja lõhed on, kuid äh, mida, mida me teeme selliste erinevuste leevendamiseks. ja mina olen ka ise olnud õpetaja ja töötanud õpetajana ja, ja ma olen tegev olnud kultuuri- ja hariduskomisjonis ja see on väga oluline küsimus, kuidas me neid lõhesid vähendame. me kuulasime ära, mida oli öeldud meie asjatundja, mida oli öelda meie asjatundjatel ühtekuuluvusfondi küsimustes äh, ja nüüd võib-olla võiksite ka teie ütlema, milliseid äh, vahendeid me saame kasutada, kas on ka selliseid piirkondi, kus on äh, kogemusi, äh, kas, kes on kasutanud ära tõukefondi või erinevaid programme ja saavutanud tulemusi erinevates komisjonides esitatakse meile terve rida erinevaid uurimusi, võib-olla peaks neid uurimusi omavahel võrdlema ja, ja selle tulemusena välja selgitama, kus äh, on häid tavasid, mida saaks jagada ja võib-olla saaksime me nii sellest kõigest kasu. ja võib-olla me võiksime rohkem sekkuda Euroopas ühistesse probleemidesse, me ei saa meil on loomulikult äh, erinevad äh, piirkonnad ja erinevad meetmed võivad olla erinevate, erineva mõjuga erinevates piirkondades ja ühtseid reegleid ei saa igal pool rakendada, aga siiski võib-olla me saaksime midagi välja mõelda. ja tõukefonde siin kasutades. Teil on kaks minutit, proua Erikson, nii et ma ei tea, kuidas te sellega hakkama saate, aga palun. eks ma siis räägin kiiresti võib-olla siis räägite eraldi kolleegidega, kes küsimusi esitasid. jah, ma olen valmis seda tegema, ütleb proua Erikson, aga ma teen kiiresti ja katsun vastata lühidalt. järeldused võib-olla puudutavad kõige rohkem kõrgharidust, aga, aga kirjaoskamatuse määr tõesti valmistab meile tõsist muret ja meil on ka Euroopa tasandil konkreetseid plaane selle kohta, kuidas põhioskusi arendada ja kirjaoskuse määra tõsta ja meil on oma võrdlusalused paika pandud, me ei ole tähelepanu, mis oleks meie tähe, see ei ole iseenesest valdkond, mis oleks meie tähelepanu alt päris kõrvale jäänud. aga see ei olnud üks osa meie sellest uuringust. mis puudutab äh, töökoha leidmist pärast haridustee lõpetamist olen teiega nõus, tegemist on äh, tõsise probleemiga mõningate piirkondade ja äh, kõikide piirkondade ja, ja riikide jaoks, mitte ainult mõndade jaoks neist. aga ma äh, võin teile kinnitada, et kõrgharidusega inimesel on alati kõige suurem tõenäosus tööd leida äh, ja kõige väiksem tõenäosus töötuks jääda, võib-olla pärast äh, ülikooli lõpetamist ei saa päris oma unistuste tööd, aga siiski on võimalused paremad. aga tööturg sõltub alati loomulikult ka nõudlusest. ajude äravool jah, see on tõesti märgatav trend, mingisuguseid imevahendeid selle probleemi lahendamiseks ei ole aga ma arvan, et me saame siiski investeerida oskustesse ning see toob kaasa ka rohkem majandustegevust meie piirkondadesse siis millised on erinevuste ja lõhede põhjused. see on kogu protsessi algus, uurim-, meie uurimus oli väga väheste vahenditega koostatud uurimus, selle peale kuulutati vähem kui kaheksa tuhat eurot. me lihtsalt kaardistasime juba olemasolevat infot ja nüüd me peame siis vaatama, mida me teeme, me teame, et äh, haridus on loomulikult liikmesriikide pädevustes, pädevuses, kuid meil on äh, mõningad äh, poliitilised vahendid, mida me saame kasutada. ja tõukefondides investeerimiseks on meil investeerimisvahendeid, mida saab kasutada, seda tuleks teha nüüd ja praegu ning võib-olla me peaksime rohkem uurima veel ka täpsemaid põhjuseid ja seda, mida me nende leitud tõenditega peale hakkame, aga praegusel hetkel me analüüsime olukorda, meil on äh, analüütikud meie talitustes, kes analüüsivad äh, erinevaid riike, erinevate riikide väljakutseid äh, hariduses ja koolituses ning püüavad siis teha järeldusi, kuidas seda ühitada meie programmidega. suur tänu ja ma loodan, et kui komisjon korraldab sellele uurimusele järgesid, siis siis me oleme sellest väga huvitatud, koordinaatorite raporti, koordinaatorite koosoleku raport, olulised otsused, mida tehti, meie õigusloomelised raportid solidaarsusfondi, fondi muutmise kohta läks Rahvaparteile ja ülemkogu otsused, mis viisid komisjoni ettepanekule fi-, finantseraldiste kohta, see läheb Rahvaparteile, biotööstus Rahvaparteile, Prantsusmaa äärepoolsemad piirkonnad sotsiaaldemokraatidele, Kanaari saared Rahvaparteile, Euroopa elektroonilise kommunikatsiooni ühtse turu äh, teema läks rohelistele, otsused ka delegatsioonide kohta. sel aastal äh, on meil ka ettepanek Hollandi delegatsiooni kohta, aga praegusel hetkel ei ole me saanud äh, osalejate kohta veel infot, nii et huvitatutele tuletan meelde, et et äh, tuleb kiiresti võtta ühendust koordinaatoritega. ja järgmisel aastal jaanuarist märtsikuuni toimub meil veel üks delegatsiooni külaskäik ja, ja üks või rohkem avalikku kuulamist ja koordinaatorid viivad meid asjaga kurssi üheteistkümnendaks oktoobriks ja ühe välisuurimuse osas me leppisime kokku, et me taotleme uut uurimust, mis käsitleb äh, ühtekuuluvuspoliitika kodaniku, äh, kodaniku rolli ühtekuuluvuspoliitikas äh, kahe tuhande kahekümnenda aastani ning ja tahaksime ka analüüsi Euroopa riiki, liikmesriikide valmiduse kohta uueks ühtekuuluvuspoliitikaks ning sealhulgas ka haldussuutlikkuse analüüsi. kaks arvamust direktiivi ja määruse muutmise kohta oma juti staatuse muutmise kohta, härra Tiroljan pidi sellega tegelema, kuid nüüd me saime teada, et äh, Keskkonna- ja Kalanduskomisjoni peavad juba raporti novembris vastu võtma, et hääletada detsembrikuus täiskogul, nii et praegusel hetkel me saame ainult äh, anda kõigile aega kolmekümnenda septembrini muudatusettepanekute esitamiseks ja siis neljateistkümnendal oktoobril hääletame nende muudatusettepanekute üle ning äh, selle hääletuse tulemus äh, on siis ka meie Regionaalarengu Komisjoni arvamuseks äh, selle teema kohta. saadame ka ametliku teadaande teile ja siis järgmine kohtumine toimub neljateistkümnendal oktoobril esmaspäeval ja suur tänu ka tõlkidele, ütleb esimees. aitäh, koosolek on lõppenud.